diciamo. Sì. Signori, se volete per favore prendere posto, sono presenti i nostri... Kallid kolleegid, palun võtke istet. Meie raportöörid on kohal ja me alustame oma kohtumisega. oleme juba paar minutit ajast maas, samal ajal on aga päevakord tihe, nii et palun võtke istet. sest tõesti, aega on meil vähe. ka kolleeg Danjean nimel, kes on kaitse- ja julgeolekupoliitika allkomisjoni esimees, tahaksin teid tervitada siin kohtumisel meie tänaseks ähm, teemaks on Euroopa välisteenistus. vabandust, see oli meie eelmise kohtumise teemaks, see üritus toimus juunikuus ja nüüd tahtsime tõstatada järgmise küsimuse, mis on huvitav teile kõigile. kõigile, tõesti kõigile ja see küsimus puudutab neid uusi võimalusi, mida annab meile Lissaboni leping uue kaitse- ja julgeolekupoliitika ja uue välis- ja julgepoliitika raames. tahaksin tervitada siin doktor Olivier Chastelli, kes esindab siin proua Ashtonit. proua Ashtonil on kahjuks teised tööülesanded, täna ta peab läbirääkimisi USA-ga ja ma tervitan siin ka härra de Kremmi, kes on Belgia kaitseminister kuid kahjuks ka temal ei olnud võimalik täna siia tulla. parlamenti eccetto quello della Repubblica Ceca dei Paesi Bassi. Testimonia esindatud on äh, kõik parlamendid, välja arvatud Hollandi parlament ja Tšehhi Vabariigi parlament. me soovime kaitse- ja julgeolekupoliitikale anda väga selge parlamentaarse templi ja meil on nüüd võimalus üheskoos rääkida muudatustest, mis tuleks ellu viia mitte ainult rahvuslikul tasandil, riiklikul tasandil, vaid ka selles spetsiifilises raamistikus, kus me koos töötame. ja sellepärast saatsin teile ka laiali kutse tänasele kohtumisele ja me oleme pannud päevakorda ka selle spetsiifilise küsimuse, mis puudutab Afganistani ka arengud Euroopa Liidu ja NATO vahel on väga tähtsad ning ka NATO peasekretär on tulemas meie kohtumisele. ma loodan, et tänase kohtumise lõpuks saame me selge pildi uuenduste, muudatuste kohta, aga ka ülesannete ja kohustuste kohta, mis on nüüdseks sisse viidud riiklikele parlamentidele ja Euroopa Parlamendile nii et tänane kohtumine on tegelikult panuseks tööle, mida alustas Euroopa Parlamendi esimeeste konverents, nimelt kontrollimehhanismide paikapanemine ühise kaitse ja julgepoliitika jaoks ja ma loodan, et meil on võimalik oma ideid esitleda. ja nüüd tahaksingi kohe anda sõna kolleeg Donžonele, kes on tänase kohtumise kaaseesistujaks. palun, härra Donžon. Monsieur le Président, merci suur aitäh, lugupeetud ministrid, kallid kolleegid, tere päevast kõigile ning ma tahaksin tervitada teid Euroopa eh, Parlamendi eh, julgeoleku ja kaitse alakomitee nimel eh, tegemist on äärmiselt kasuliku ja olulise aruteluga koos liikmesriikide parlamentidega ja see puudutab meie Lissaboni lepingust äh, tulenevaid uusi suundumusi kaitse- ja julgeolekupoliitika raames. tuletaksin meelde, et Lissaboni lepe võimaldab äh, nüüd äh, lisaks terminoloogilistele muudatustele ka sisuliselt hakata ellu viima teatud olulisi sätteid ja see loodetavasti võimaldab Euroopa julgeoleku- ja kaitsepoliitika raames kvalitatiivselt edasi liikuda. tahaksin meelde tuletada, et aluslepinguga loodi komisjoni asepresidendi ning äh, kõrge esindaja ametikoht ning ka Euroopa välisteenistus, mis võimaldab meil kriisiolukorras kiirelt reageerida ning samuti on kaks väga olulist sätet, vastastikuse abistamise ning solidaarsuse klausel, tegemist on kahe täiesti uuendusliku aspektiga. samuti äh, laiendatakse Euroopa ühise julgeoleku kaitsepoliitika missioone ning äh, parandatakse meie sõjaväevõimekust ning äh, samuti tehakse algust operatiivtegevuse programmidega. kõik need sammud on suureks edasiminekuks ja oleks hea arutada seda koos, samuti me soovime arutada parlamentaarset järelevalvet selles valdkonnas ja loodetavasti saavad olema tänased arutelud äärmiselt viljakad, aitäh! hästi, lugupeetud Tšastelli, Lissaboni lepe pakub meile uusi võimalusi koostööks Euroopas. seda julgeoleku ja kaitsepoliitika vallas. ning see muidugi kõik toimub rahvusvahelises kontekstis, kus Euroopa Liit peab andma julgeoleku ja turvalisuse garantiisid. stabiilsus, rahu julgeolek tähendab seda, et ka tsiviilühiskonna esindajad peavad olema kaasatud. meie militaarvõimekust äh, praegu suunatakse ümber ning kaasatakse ka äh, tsiviilmissioonid. cospicui ai bilanci nazionali di difesa. Mi sembra ovvio peale selle on tähtis ka riiklike eelarvete küsimus ja meie jaoks on tähtis, et äh, Euroopa dialoog toimiks ka siis, kui eelarvetega on kitsas käes. Äh, doktor Šestel, ma tänaksin teid teie tänase siiatuleku eest ja annan teile ka kohe sõna Te räägite meile sellest, milliseid võimalusi Lissaboni leping meile annab selleks, et ühist kaitse- ja julgepoliitikat välja töötada. poliitikat, mis peab olema tõesti ka tõhus ja legitiimne ja pärast seda saavad kolleegid võimaluse küsimusi esitada seepärast, selleks, et meil oleks piisavalt aega küsimustele vastata, paluksin, et teie sõnavõtt oleks maksimaalselt viisteist minutit pikk. kolleegidele tahaksin meenutada, et äh, esitage küsimusi nii, nagu teile on antud kirjalikud juhised. lugupeetud president, daamid ja härrad, parlamendi Euroopa Parlamendi liikmed ning kahekümne seitsme Euroopa liikmesriigi parlamendi liik-, liikmed. muidugi mõista on minu jaoks tegemist suure auga võtta siin sõna Catherine Ashtoni nimel eh, sellel esimesel eh, ühisel julgeoleku kaitsepoliitika arutelul. Eh, minister Peter de Kreen oleks olnud muidugi väärikam kõneleja kõrge esindaja asemel, aga kahjuks ta ei saanud täna siia tulla ning ta palus, et ma asendaksin teda praegune konverents toimub väga olulisel ajahetkel. esimene sep-, esimesel septembril möödus aasta sellest, kui Lissaboni lepe jõustus. osad lepingu sätted on juba jõus, nagu näiteks nõukogu presidendi roll või kõrge esindaja amet, aga teisi sätteid tuleb analüüsida veel põhjalikult ning me peame jõudma kokkuleppele nende jõustamise osas Euroopa välisteenistus asub tööle mõne kuu pärast ning äh, see hõlmab erinevaid Euroopa Liidu välispoliitika aspekte, muuhulgas ka meie ühist julgeoleku- ja kaitsepoliitikat. tegemist on suure edasiminekuga ja ma olen veendunud, et see teenistus annab uut hoogu kogu meie tegevusele. Euroopa Liidu välisteenistusel äh, on uued vahendid tänu Lissaboni leppele, millega me saame tugevdada Euroopa Liidu tegevuse, ähm, tegevust äh, välisareenil ning loodetavasti see tagab meie suurema mõju. samas me oleme pidanud toime tulema tõsiste finantskriisi tagajärgedega ning äh, poliitikutena pidime me vastu võtma väga keerukaid otsuseid kuidas vähendada kulusid ning äh, ilmselge on, et äh, ka kaitsevaldkonnas see küsimus tõstatus teravalt. kaitse ja välisjulge, äh, välispoliitika eest vastutavad töötajad on kõiki neid küsimusi arutanud ja me oleme vaadanud ja me oleme teid kutsunud täna siia selleks, et omavahel kogemusi ja arvamusi vahetada. kaitseministrite üheks peamiseks väljakutseks on olnud see, et kriisi tagajärjel on väga suur surve avaldunud eelarvetele ning sellistes tingimustes tuleb viia läbi reform. me peame oma vahendeid kasutama võimalikult arukalt, aga ühiste eesmärkide saavutamiseks on vaja eelkõige tõhustada koostööd. liikmesriigid peavad kasutama võimalikult arukalt kõiki oma vahendeid, olgu tegemist Euroopa Liidu omadega, riiklike vahenditega või äh, NATO või mõni, mõningate muude rahaliste vahenditega, aga oluline on see, et me paneksime ühte oma jõu ning äh, Äh, see küsimus oli arutelul ka mitteametlikul nõukogul eelmisel nädalal ning jõuti üksmeelele. nimelt tuleb õppust võtta kõikide kogemustest ja jõupingutused ühitada. kui me suudame koos küsimustele, probleemidele õiged lahendused leida, siis Euroopa Liit suudab ka paremini täita oma rolli julgeoleku tagamisel, tagamisel, kanda rahvusvahelisel tasandil oma vastutust. see, kuidas vähendada kaitsekulutusi liikmesriikide tasandil, see sõltub muidugi praegustest oludest, aga mitteametlikul nõukogul ministrid rääkisid sellest, et taoliste otsuste langetamisel tuleks lähtuda ühistest äh, strateegiatest, mis puudutavad meie ühiseid eesmärke. me peame võib-olla vähendama oma relvajõudude suurust, aga kui me suudame ühiselt õiged otsused vastu võtta, siis me võib-olla suudame tagada ka suurema tõhususe kuidas me saame oma tegevusvõimekust äh, parandada. selle nimel otsustati, et tuleb rohkem koostööd teha. me teame kõik, et kaitsealal tehtav äh, koostöö on väga keerukas sellepärast et see puudutab meie suveräänsust, meie sõltumatust, kuid koostöö võib endaga kaasa tuua ka suuri eeliseid. me peame koostööd tegema selleks, et äh, saada juurde uusi võimekusi, millest praegu on puudu ning samuti me suudame seeläbi äh, suuri, suurt kokkuhoidu saavutada. me peame vähendama kulusid, selleks me saame ühiselt kasutada olemasolevaid võimalusi, seda kas liidu tasandil või kahepoolselt või regionaalsel tasandil. me teame, et selle saavutamiseks on meil vaja ka poliitilist tahet ja kindlameelsust. üheks näiteks siin on Euroopa lennutranspordi ühine juhtimiskeskus, mis eh, Endoveris hiljuti loodi see struktuur võimaldab tõhusamalt äh, ka äh, kaubavedusid organiseerida. ning me saame näiteks äh, kergemini ka Afganistani abistada seeläbi Lissaboni leppesse nähakse ette mitte ainult seda, et liikmesriigid peaksid oma võimekust parandama ja toetama rohkem ühist julgeoleku kaitsepoliitikat, vaid see näeb ette ka püsivate koostöövormide loomist, mille alusel li liikmesriigid saavad laiendada oma koostööd äh, kaitseküsimustes Euroopa Liidu egiidi all lepingu sätete ühine tõlgendus on praegu käimas. toimumas on, toimus juulis seminar, kus osalesid kõik eh, liidu liikmesriigid ning seal oli võtmesõnaga avatus. me tahame tagada täieliku läbipaistvuse ja võimalikult suure paindlikkuse. ometigi on vaja rohkem aega selleks, et välja selgitada, millised juba olemasolevatest struktuuridest saaksid olla toeks tulevikus eh, ka Euroopa Kaitseagentuuri loomisel. see töö on hädavajalik, seda seetõttu, et ilma ühise võimekuseta ei suuda me arendada tõsiseltvõetavat ühist julgeoleku- ja kaitsepoliitikat ja me ei saa panustada rahvusvahelisse üldsuse jõupingutustesse praegust ja tulevasi kriise lahendada. samuti on meie sooviks suurendada äh, tegelikku mitmepoolsust ning äh, seega panustada Euroopa kodanike julgeolekusse ning äh, õigusriigi ja rahu edendamisse. praegu seisavad meie suured väljakutsed Afganistanis ja Somaalias kriisistsenaariumid on keerukad, tihti on tegemist nõrkade riikidega, kes ei suuda oma territooriumi kontrollida, ei ole samuti demokraatiat, julgeolekujõud äh, on läbi kukkunud, karistamatus levib ja kodanikud, kes on peamisteks ohvriteks, kannatavad tohutult taolises olukorras. me peame vältima seda, et julgeolekuohud teatud piirkonnas ei seaks ohtu kogu Euroopa julgeolekut. me teame kõik, et ei ole olemas lihtsaid vastuseid, mis võimaldaksid taolistest kriisidest välja tulla ja mis võimaldaksid stabiilsust tagada. me peame kaaluma kõiki lahendusi, mis meil on, arengupoliitika, diplomaatia, majanduslikud vahendid, sõjaliste ning äh, tsiviilvahendite kasutamine Euroopa Liidul need vahendid on ja Lissaboni lepe on parandanud äh, nende vahendite koordineeritud kasutamist. nagu Haiti katastroof meile meelde tuletas, ei piisa ainult sellest, et meil vahendid olemas on selleks, et äh, tõhusalt, asjakohaselt äh, reageerida. me peame ka võimalikult hästi oma koostööd koordineerima vähem kui kümne aasta jooksul on Euroopa Liit läbi viinud üle kahekümne kriisi ohjamisoperatsiooni nii eh, tsiviil- kui eh, sõjaväe tasandil ning tihti oleme me kasutanud ka teisi Euroopa Liidu vahendeid, diplomaatiat, me oleme kasutanud eriesindajate abi ning komisjoni abi. me teeme ka otsest eh, koostööd oma partneritega, muidugi ÜRO-ga, ka NATO-ga ning ka paljude teistega lubage mul mõningad näiteid tuua. Lääne-Balkanil, Bosnia-Hertsegoviinas, Kosovos on Euroopa Liit investeerinud väga palju läbi diplomaatiliste majanduslike kanalite, tagamaks parem stabiilsus ning pakkumaks neile piirkondadele Euroopa perspektiivi. reformid, reforme on algatatud neis piirkondades Eh, poliitilisel tasandil ning kriisi ohjamine on aidanud luua turvalise keskkonna ja võimaldanud kohalikel võimudel õigusriik jalule seada. piraatluse vastane võitlus Somaalia rannikul Atalanta operatsioon on samuti Euroopa Liidu ning rahvusvahelise üldsuse eh, sooviavaldus võidelda rahvusvahelise piraatluse vastu koos äh, meretranspordisektoriga oleme me välja töötanud äh, ennetavaid meetmeid, nüüd me oleme mänginud ka olulist rolli koos teiste selles piirkonnas äh, kasutatavate merejõududega. me oleme tegelenud kinnipeetud piraatide üleandmisega ning me oleme parandanud kohtumõistmist ning äh, vangistustingimusi ning aidanud paremat juhtimist korraldada. praegu Euroopa Liit osaleb äh, samuti pikas perspektiivis lahenduse väljatöötamisel, äh, mille eesmärgiks on kinnipeetud piraatide üle kohtumõistmine. samuti on Euroopa Liit tegutsenud piraatluse juurte väljaselgitamisel me oleme ka Ugandas äh, koolitanud äh, Somaalia äh, sõjaväejõude selleks, et Somaalia sõjavägi suudaks oma territooriumil kontrolli hoida. samuti oleme me aidanud selle piirkonna mereväe võimekust suurendada ning olgugi, et me oleme väga palju ära teinud, ei ole me suutnud kahjuks siiski lõplikku lahendust pakkuda nendele kriisiolukordadele. meie tegevus on aga avaldanud tõsist mõju ning Euroopa Liidu potentsiaal on siin ilmselge. Euroopa Liidu välisteenistus saab olema vahendiks, mis võimaldab meil veelgi paremini olemasolevat potentsiaali ära kasutada. välisteenistus iseenesest ei muuda seda, millised vahendid meil on majanduse, diplomaatia, kriiside äh, juhtimise ja arengupoliitika raames, aga äh, see aitab äh, Euroopa Liidu kooskõlastatud strateegia elluviimist, aitab lahendada kriise ning aitab kasutada võimalikult koordineeritult olemasolevaid vahendeid. Euroopa Liit kindlasti aitab kaasa sellele, et meie operatsioonid ja missioonid võimalikult edukalt ellu viidaks. Lissaboni lepe ja välisteenistus võimaldavad mitte ainult parandada meie julgeoleku ja kaitsepoliitika kooskõlastatust, vaid samuti stimuleerivad tsiviil- ja militaarvahendite kooskasutamist ja siin on jällegi tegemist ühe väga olulise aspektiga. üha enam on selliseid olukordi, kus kriisi ohjamine eh, tähendab seda, et on vaja rakendada nii tsiviil- kui militaarvahendeid. üheks näiteks on siin Afganistan, kuid ka Kongo Demokraatlik Vabariik. missioonid on üha keerukamad, eh, tuleb eh, nõustada, abistada äh, valitsust, mis viib läbi reforme, tuleb aidata tal üles ehitada politseijõude, õigusriiki, pidada kinni inimõigustest ning samuti on kõik see seotud jällegi arenguabipoliitikaga. tegemist on olu-, keerukate oludega ja selleks on vaja luua asjakohased struktuurid ning lähtuda heast tahtest. meil on vaja piisavaid tsiviil- ja militaarjõude, mis võimaldaksid meil sekkuda tsiviiljõud äh, saavad ära kasutada äh, militaarjõudude poolt pakutada, pakutavat turvalisust, äh, militaarjõud aga saavad jällegi tsiviilesindajate mm, nõu kasutada oma operatsioonides. me oleme edasi liikunud juba, tööd on teoksil selleks, et parandada tsiviil- ning militaarjõudude sünergiat, see võimaldab Eh, tsiviil- ja militaarmissioonide tõhusust eh, parandada ning eh, liikmesriigid ja Euroopa Liit lisaks sellele ka viivad läbi õppusi ja koolitusi selleks, et nii tsiviil- kui militaarjõududel oleksid olemas vajalikud oskused, et vajalike ülesannetega toime tulla. Lissaboni lepe näeb ette ka, et kõrge esindaja tagaks tsiviil- ja militaaraspektide koordineerimise ühise julgeoleku ja välispoliitika raames. välisteenistus eh, osas tsiviil- ja militaarstruktuurid on eh, koondatud ja ma tahaksin tunnustada siin ka Euroopa Parlamendis tehtavat tööd resolutsiooni nimel militaar- ja tsiviilkoostöö osas ning võimekuse Äh, ning tsiviil- ja militaarvõimekuse edendamise osas. lugupeetud äh, saadikud, ma rääkisin sellest, et tuleb arukamalt äh, tsiviil-militaarvõimekust edendada ning tuleb ära kasutada ka muid vahendeid, mis Euroopa Liidul on. ma tahaksin nüüd rääkida paari sõnaga sellest, et Euroopa Liit peab samuti oma partnerlusi tugevdama. koostöö partneritega on olnud alati üheks Euroopa Liidu välistegevuse aluseks. ja see on üheks äh, toimiva mitmepoolsuse alussambaks. partnerlus ja koostöö teiste ka on meie tegevuse äh, pärusosaks äh, ning tõhusad partnerlused tähendavad seda, et me kasutades ühiseid vahendeid ja edastades selgemad sõnumid Äh, saame paremini reageerida kriisidele. septembris toimunud äh, koosolekul kasutati strateegiliste partnerlust Euroopa ministrite nõukogu ütles, et me peame ära kasutama kõiki võimalusi, mis Lissaboni lepe meile pakub ning me peame selle alusel ühised vastused välja töötama neile mm, väljakutsetele, mis ees, mis meil ees seisavad ja me peame näitama rahvusvahelisel tasandil, mis suunas edasi liikuda kõrgel esindajal on siin väga suur vastutus äh, nii strateegiate kui meie tegevuste plaanimisel. koostöö ÜRO-ga on äh, üheks äh, ühise julgeoleku ja kaitsepoliitika nurgakiviks ning meie suhted ÜRO-ga lähevad palju kaugemale mm, üldistest avaldustest, vaid me teeme tihedat koostööd koha peal, samuti näiteks demokraatliku, Kongo Demokraatliku Vabariigi idaosas oleme kasutanud ühiseid sõjaväejõude ning EULEX-i raames, samuti Kosovos ja EUFOR-i raames Tšaadis oleme me koostööd teinud militaarsel tasandil. me oleme kõikjal oma jõupingutusi ühitanud, kus nii ÜRO kui Euroopa Liit kohal on Äh, seda nii personali tasandil, meil on ühised avaldused äh, kahe tuhande kolmandast aastast näiteks ÜRO EL-i vahele kriisi ohjamise kohta ning samuti on meil ühine avaldus kahe tuhande seitsmendast aastast ÜRO ja Euroopa Liidu koostöö kohta kriiside juhtimisel. võimalik on veel parandada muidugi koostööd ÜRO ja Euroopa Liidu vahel, seda on näidanud ka operatiivvastutuse ülekandmine nende kahe eh, organisatsiooni vahel eh, ja siin on raskused seotud eelkõige meie töömeetodite erinevusega. liikmesriigid on teinud ka ettepanekuid, eh, mille eesmärgiks on tõhustada koostööd ning suurendada Euroopa Liidu operatiivosalust ÜRO tegevuses ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika üheks teiseks nurgakiviks on koostöö NATO-ga. meie sooviks on, et see põhineks positiivsel dünaamikal. me teeme koos tööd Afganistanis, Kosovos, Bosnias, Hertsegoviinas ning samuti Somaalia rannikutel, rannikul. me jagame samu väärtusi ning meil on äh, palju ühiseid eesmärke. on üldteada äh, ja üldtunnustatud, et Euroopa Liit ja NATO peavad nüüd oma tegevust kooskõlastama äh, Äh, alustel, mida ei eksisteerinud siis, kui meie koostöö alguse sai. kahjuks on veel raskusi ja probleeme, mis äh, ei võimalda meil kogu selle partnerluse potentsiaali ära kasutada. kõrge esindaja äh, paluti eh, NATO ja Euroopa Liidu vahelise koostöö kohta oma arvamust avaldada, et selle kohta, kuidas me paremini koostööd saaksime teha. ning need meetmed, nende meetmetega nähti ette konsultatsioonide jätkamist, seda nii operatsioonide kohta kui eh, meie võimekuse kohta ning samuti vaadata, kuidas selle koostöö aluseid uuendada sellele peaks lähikuudel jät-, järgnema järgnema tegelik toimiv partnerlus, mis põhineks äh, meie kõigi eripäradel ja meie tugevatel külgedel. samas NATO uuendab oma strateegilist lähenemist ning Euroopa Liit on ette valmistamas tippkohtumist äh, president Obamaga. ja lõpetuseks me peame samuti koostööd tegema uute tärkavate riikidega ning me peame kaasa aitama erinevate rahvusvaheliste organisatsioonide koostöö eh, koordineerimisel, eh, seda eriti kriisi ohjamise puhul. ka tärkavad riigid tunnustavad üha enam Euroopa Liidu eh, strateegilist suurenevat rolli. me näeme seda võitluses piraatluse vastu, me oleme läbi viinud partnerlust riikidega, kes siiamaani ei ole osalenud kriisi ohjamises nagu Hiina, India, Jaapan ning samuti ASEANis ning Aasia-Euroopa tippkohtumistel oleme me koostööd edendanud. Kongo demokraatlik vabariik äh, on siin veel üheks näiteks meie koostöö kohta Euroopa Liidu militaartegevus Tšaadis on samuti näidanud, kuivõrd oluline on koostöö teiste riikidega, sealhulgas Venemaaga. Lissaboni leppest tulenevad võimalused, aga ka väljakutsed on väga suured me peame välja töötama ühised lähenemised, ma tuletaksin meelde, et nõukogu on soovitanud samuti tugevdada parlamentidevaheliste dialoogi, selle, seda näeb ette ka Lissaboni lepe. Äh, Lääne-Euroopa Liidu lõpp tähendab ka teatud koostöö lõppu, kuid me ei tohiks mingil juhul Äh, jätta unarusse äh, seda koostööd ning me ei tohiks äh, seeläbi teha lõppu meie ühisele julge- ja kaitsepoliitikale. Teie aga peate otsustama seda, kuid, mis vormis see koostöö peaks edasi toimuma Euroopa Liidus äh,, nagu protokoll number üks leppest ka ette näeb ja nagu välisasjade komisjoni president ütles äh,, selle aasta äh, kevadel Madridis. Eh, kõrge esindaja Ashton on valmis eh, parandama koostööd ja dialoogi parlamentide vahel ning kaheksateistkümnendal oktoobril Brüsselis eh, toimub samuti mm, parlamentide väliskomisjonide koosolek ning kahekümne seitsmendal oktoobril toimub järgmine oluline kohtumine lugupeetud äh, president, lugupeetud äh, parlamentide saadikud, Euroopa Parlamendi saadikud, enne kui lõpetaksin, tahaksin kasutada äh, tänast võimalust ja avaldada austust meie riikide naistele ja meestele, kes üle kogu maailma osalevad operatiivtegevuses ja missioonidel nende osalus, olgu see siis Euroopa Liidu, NATO või ÜRO äh, raames, äh, täidab meid kõiki uhkusega ja ma tahaksin lõpetuseks tänada teid tähelepanu eest ning äh, soovida viljakaid arutelusid. suur tänu, suur tänu, härra riigisekretär. Teil oli väga hea ja põhjalik ettekanne ja ma olen veendunud, et see äratas ka kolleegide huvi ja nüüd härra Longeres, kes on Poola parlamendi välisasjade komisjoni esimees. suur tänu, härra esimees me kuulasime siin nüüd väga olulist kõnet härra Chastelilt, kus keskenduti kolmele peamisele väljakutsele. kõigepealt ühise struktuurse koostöö uus tõlgendus, siis vastastikune abistamine, solidaarsusklausel ja loomulikult artiklitesse nelikümmend kaks ja nelikümmend neli sisse kirjutatud mõtted. nimelt, ja see puudutab siis teatud liikmesriike, kellele antakse ülesanne missioone korraldada. Poola Vabariigi senati nimel tahaksin ma teie tähelepanu pöörata sellele, kui oluline on, et me ühiselt mõistame, mida täpselt see alaline koostööraamistik tähendab. härra Chastel ütles meile, et sellest ei piisa, kui meil on olemas vajalikud instrumendid, vaid neid, nende instrumentide vahel peab olema ka piisav koordineeritus. mulle tundub et selleks, et koordineerida nende instrumentide vahelist tegevust, peame me mõistma, mida need täpselt tähendavad. peamine väljakutse meie, ka meie parlamentide ees on täpselt sõnastada alaline koostööstruktuur. samuti mainiksin seda vastastikuse abistamise klauslit, mis on järjest enam tähtis, võttes arvesse meie järjest suurenevat äh, vastastikust sõltuvust, eriti mis puudutab juurdepääsu piirkondadesse. see klausel peaks võimaldama riikidel koostööd teha ühiste investeeringute tegemisel, kulude kooskandmisel. lõpetuseks tahaksin rõhutada artiklite nelikümmend kaks ja nelikümmend neli tähtsust, kus räägitakse sellest, et teatud liikmesriikide grupile antakse ülesanne korraldada teatud missioon. nende, need artiklid võimaldavad seda, et teatud riikide grupile antakse selline ülesanne. siit tuleneb aga ka meie ees seisev väljakutse, mina kõnelen siin Poola parlamendi ülemkoja esindajana. Need artiklid näitavad, et me peame ühiselt mõistma, kuidas Lissaboni lepingu sätteid tuleks reaalses elus ellu rakendada. mina arvan, et me peame tagama, et ei tekiks olukorda, kus artikleid nelikümmend kaks ja nelikümmend neli ellu rakendatakse enne, kui me pole ühele meelele jõudnud selles, mida nad täpselt tähendavad. ennem kui me oleme sõnastanud ühiselt selle, mida tähendab täpselt teatud riikide grupile ülesande andmine. Poola nimel tahan ma tänada härra Šastelli, Poola usub avatud ühtsesse lähenemisesse ja seetõttu arvame me, et iga riigi enda tahe peab olema nende sätete ellurakendamise keskmes. suur tänu. suur tänu, härra Kiires. Tiinos e Vretos hoopis. tema juhib Kreeka parlamendi kaitsekomisjoni. suur tänu, härra esimees kõigepealt tahaksin ma tänada Euroopa Parlamenti selle eest, et meil on siin võimalus koos arutada seda nii tähtsat küsimust, nimelt ühtset välis- ja julgeolekupoliitikat. Lissaboni leping ja selle protokoll üks võimaldab liikmesriikide parlamentidel samuti osaleda ühises väl-, äh, välis- ja julgeolekupoliitikas. ja loomulikult Lissaboni leping lõi ka kõrge esindaja ametikoha ning välisteenistuse ÜVJP ellurakendamise jaoks. loomulikult liikmesriikide tasemel on endiselt olulised ka parlamentide kaitsekomisjonid, mina esindan enda parlamendi oma. valitsustevaheline aspekt siin on samuti väga tähtis. liikmesriikide parlamendid mängivad olulist rolli selle poliitika kujundamisel. veel üks oluline asjaolu. nimelt pärast seda, kui kukkusid läbi katsed suurendada parlamentide rolli Lääne-Euroopa Liidus, kukub see liit põhimõtteliselt järgmisel aastal kokku. seetõttu peavad liikmesriikide parlamendid leidma võimalusi uue struktuuri loomiseks. parlamentide juhatajate kohtumine järgmisel aastal üritab kokku panna sellealaseid ettepanekuid ettepanekuid on teine, teinud Prantsuse parlament, Itaalia senat ja nende osas tuleb kiiresti otsus vastu võtta. Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide parlamentide vaheline koostöö eh, on samuti väga väärtuslik, eriti pidades silmas, et aluslepingus on nüüd ka selgelt defineeritud Euroopa Parlamendi roll Lissaboni leping loomulikult on meie koostöö aluseks Euroopa Parlamendiga. ma arvan, et mis puudutab ÜVJP-d, siis me peame lähenema koordineeritult. me peame looma teatud parlamentide vahelise üksuse, kus on esindatud nii liikmesriikide kui Euroopa parlamendid ma ei räägi siin uuest institutsioonist Euroopa Liidus, vaid spetsiifilistest kohtumistest, kus saavad küsimusi arutada Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide parlamentide esindajad. sellel peaks olema ka väike sekretariaat, mis võimaldaks sellel üksusel korrektselt töötada. samuti peaksid, pea-, peaks tööle pandama vastavad töökomisjonid välis- ja kaitsepoliitika jaoks, me, meil peavad olema raportöörid, kes koostavad raporteid, misläbi me saaksime anda struktureeritud abi äh, meie pädevuses olevates valdkondades nendele ideedele on ka juba reageeritud, Euroopa Parlamendi saadikud on väitnud, et see üksus oleks liiga kallis ja mõttetu. minu arvates see ei ole päris nii. ma usun, et kui sekretäriaati näiteks kuuluks viis-kuus inimest, siis see ei oleks nii väga palju ja nad su-, suudaksid oma tööd ikkagi korralikult teha minu arvates oleks naeruväärne, kui nüüd vaadata mõningate Euroopa institutsioonide suurust, kus on vahel tööl kuni viis tuhat inimest, on naeruväärne siis, et äh, ei suuda, suudeta leida viite inimest selle sekretäriaadi jaoks. eile kuulsin kõnelemas härra Brocki Lissaboni lepingu aruteludes kus ta väitis, et Euroopa Parlament võib-olla leiab võimaluse eraldada abi sellise sekretäriaadi loomise jaoks. ja et Euroopa Parlament suhtub sellesse mõttesse positiivselt. loomulikult peame me tagama, et tegemist on täiesti sõltumatu üksusega, seele, ainult seeläbi saab ta toimida tõhusalt, muidu me lihtsalt kordame seda, mida me siin juba teeme. meil ei oleks mingisugust mõju, meil ei oleks raportööre, me lihtsalt lobiseksime ja läheksime siis õnnelikuna koju tagasi. see ei ole päris see, mida me siin ette näeme. suur tänu veel kord, härra esimees, et te mulle täna hommikul sõna annate ma rääkisin siin Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide parlamentide vaheliste suhete institutsionaliseerimisest, mis ja seda uue üksustöögrupi loomise läbi, mis oleks ka tõhus. suur tänu! suur tänu, härra Vretos, väga huvitav, huvitavad mõtted teilt. tuletaksin kolleegidele meelde, et esimene meie arutelu osa, mille eeskõneleja oli härra Chastel, puudutab kaitse- ja julgeolekupoliitika tõhustamisest, mis puudutab parlamentaarset järelevalvet, siis seda arutelu juhib täna hommikul hiljem härra Teržan loomulikult on kolleegidel vabadus väljendada oma arvamusi millal iganes, aga ma arvan, et oleks mõttekam kommenteerida neid vastavaid päevakorrapunkte. nüüd saab sõna esimene Euroopa Parlamendi saadik vahelduseks. härra Tahv, liberaalide nimel uh,. president um Need... suur tänu, härra esimees. ma arvan, et meie ees on kolm olulist ülesannet. esiteks tuleb anda kor-, korrektne hinnang liikmesriikide kaitsesuutlikkuse nõrkustele ja tugevustele. meil on tarvis süsteemset kuluanalüüsi kõikides kahekümne seitsmes liikmesriigis. mis puudutab meie suutlikkust tegutseda tõhusalt, jõuliselt kaitse- ja julgeolekupoliitikas. ma arvan, et ennem kui me ei ole sellist äh, äh, analüüsi läbi viinud, ei saa me kvalitatiivseid samme edasi astuda meie relvajõudude integreerimise suunas ja samuti meie tsiviil- ja sõjaväe süvendatud koostöö jääb samuti lihtsalt spekulatsiooniks. me peame palju paremini teadma, milline on tegelik olukord koha peal teiseks, Euroopa Nõukogu ja Cathy Ashton peaksid paika panema ajakava alalise struktuurse koostöö loomiseks. alaliselt integreeritud relvajõudude süsteemi üksikasjad on väga keerukad ja kulub aega selleks, et korra-, tõesti kõige parem koostööviis leida. erinevad liikmesriigid, kaasa arvatud Ühendkuningriik, peavad tegema ka selle põhimõttelise otsuse, ka, kas nad soovivad olla sõjaväelise koostöö tuumikgrupis. ja selliseid otsuseid ei saa vastu võtta kergelt. ja kolmas sisuline probleem meie ees on Türgi. ilma strateegiliste suhete ülevaatamist Türgiga. on mõttetu arutada siin NATO ja Euroopa Liidu vahelise koostöö süvendamist. Cathy Ashtoni oluliseks prioriteediks peaks olema Türgi-Küprose vahelise tüli lahendamine. suur tänu! Grazie, onorevole Duff. suur tänu, härra Duff. ja nüüd saab sõna kolleeg Itaaliast. Nodocelli, kes on kaitsekomisjoni juht. tere hommikust, härra esimees, kallid kolleegid. ma üritan ähm, anda oma analüüsiva panuse, ilma et ma kordaks seda, mida kolleegid on juba öelnud jah, leping on tõesti tähtis. Euroopa Liidu jaoks on tähtis lõimimine ja ka poliitilise ja sõjalise väe ühendamine, tehes seda koos äh, NATO-ga. väga tähtsaks on ka koostöö Venemaaga, ma arvan, et see on Euroopa Liidu jaoks väga tähtis ja me tegelikult äh, kohe kindlasti peame Venemaa kaasama stabiliseerimisprotsessi. peale selle on Venemaa ju ka meie suureks naabriks. tahaksin teid kõiki veel kord üles kutsuda solidaarsust üles näitama Afganistani osas. kõik meist peavad leidma eelarvevahendeid, kuid Itaalia on tegemas isegi rohkem. Itaalia kulutab igal aastal neli koma viis miljardit eurot äh, ainuüksi Afganistani peale. ja see on Euroopa Liidu jaoks äh, väga tähtis, ma arvan, et Euroopa Liit peaks palju kõrgemalt Itaalia panust hindama ja ma arvan, et Euroopa Liidu liikmesriigid peaksid palju rohkem ühise eesmärgi nimel võitlema. ja ka kaitsetööstus on meie strateegilise koostöö jaoks üks väga tähtis element ning äh, viimati jõustunud direktiivid, mis puudutasid ka sõjaväekaupade eksporti ja nende tootmist, ka nende osas on meil veel väga palju ära teha. Euroopa Liit raiskab ikka veel väga palju raha, sest meil on nelikümmend üheksa erinevat uurimisinstituuti, samal ajal kui USA viib uurimistööd läbi ühe katuse all. nii et ka siin osas tuleb meil veel väga palju ära teha Euroopa Liidu tasandil. tehakse, tuleb teha rohkem koostööd kui siiani meil on vaja rohkem ühiseid kursuseid äh, meie sõjaväelistes keskustes. ka siin võiks Euroopa Liit rohkem ära teha. meil on vaja oma personali välja koolitada ühiste kriteeriumite tasemel ja välisteenistus, Euroopa välisteenistus, ka sellel on kindlasti tulevikus väga suur roll peale selle tuleks veel kord meenutada seda, et parlamentaarsed assambleed ja Lääne-Euroopa Liit enam ei ole ja et nüüd Euroopa Liit, Euroopa Parlament ja rahvusparlamendid peavad selle tekkinud lünga täitma. meil tuleb rohkem kaasata oma töösse ka Euroopa välispoliitika kõrged esindajad suur tänu, härra Tširielli ja nüüd saab jällegi sõna kolleeg Euroopa Parlamendis Kristjan Haine Rahvaparteist. Ähm. suur tänu, kallid kolleegid, tahaksin lihtsalt korraks teie tähelepanu juhtida sõjaväelisele koostööle. Euroopa Parlament on üheskoos otsustanud, et midagi tuleb ära teha ja julgeoleku- ja kaitsepoliitika allkomisjoni esimesel Danšan on seda ka toetanud. nimelt välis- ja julgeolekupoliitika puhul on tegemist valdkonnaga, kus me usume, et meil on võimalik praktiliselt ka tõesti koostööd süvendada. ja sellepärast on mul ka väga hea meel, et siin on täna ka proua Arnu, kes ähm, hakkab tulevikus tegelema strateegilise planeerimisega ja mul on väga hea meel, et strateegiline planeerimine on just teie valdkonnas. miks ma seda välja toon? sellepärast, et minu arvates just rahvusriikide parlamendide esindajate jaoks on väga tähtis teada, et just nõukogu oli see institutsioon, mis äh, kuni eelmise aastani iga-aastastel tippkohtumistel pani paika struktuuri, struktuuri, mis olid poliitiliselt juba paika pandud. ja nii oli meil umbes üksteist tuhat äh, inimest äh, tsiviil- ja sõjaväeliste operatsioonide jaoks, ähm, seda mitme operatsiooni jaoks siis korraga ja mitme aasta jaoks. kuid praegusel hetkel reaalsus Euroopa Liidus on praegu selline, et tsiviilvaldkonnas on meil umbes kolm tuhat inimest ja meil on väga raske Äh, tagada personali jätkusuutlikkust. seepärast ei oleks mõtet rääkida siin mingil metatasandil, vaid paika panna põhielemendid, mis on juba ära otsustatud ja siis vaadata, millised on strateegilised äh, ja struktuuri puudutavad äh, faktid. ja siin tuleb öelda, et riiklikud valitsused oma otsustes on palju kaugemale läinud, samal ajal kui tegelikkus on vägagi ülevaatlik. ja seepärast on minu arvates väga tähtis praeguses olukorras, kus me Euroopa välisteenistuse struktuuri paika paneme, nii nagu ka üleüldiselt äh, välis- ja julgeolekupoliitika üldist struktuuri, neid asju ise mõjutama hakata ja ma arvan, et rahvusriikide parlamentide jaoks on väga tähtis teada, et jah, otsustes on mindud väga kaugele, kuid tegusid ei ole järgnenud. ja see lõhe tuleb nüüd kõrvaldada. me võiks endale ette kujutada, et juhtub midagi samasugust nagu katastroof Haitis. ehk et meil on tegemist suure katastroofiga, kus meil on vaja anda ka sõjaväelisel tasandil abi ja Euroopa Liit ei oleks praegusel hetkel võimeline täitma endale võetud kohustusi. tegemist on poliitilise probleemiga, tegemist on Euroopa Liidu usaldusväärsuse probleemiga, aga ka tegelikult probleemiga, mis puudutaks kõiki liikmesriike rahvusvahelisel tasandil, nii et me peaksime vaatama tõesti, milline on meie võimsus ja kas meil on olemas vajalikud struktuurid ja seepärast olemegi väga huvitatud äh, dialoogist äh, riiklike parlamentidega, sellepärast et meil on jäänud mulje, et liikmesriikide valitsused on võtnud vastu terve rea otsuseid, kuid kas poliitilistel, rahalistel või struktuurilistel põhjustel ei ole neil võimalik neid otsuseid tegelikkuses ellu viia. ja viimane märkus, mis puudutab sõjaväelist osa, sõjalist osa me ei peaks keskenduma mitte poliitilistele küsimustele, vaid olemasolevatele kiirreageerimisüksustele. Lissaboni lepinguga ei ole kiirreageerimisüksuste rahastamise probleemi lahendatud. meil on praegusel hetkel see nii-öelda põhjadimensiooni kiirreageerimisgrupp ja selle kiirreageerimisrühma puhul me võime öelda, et neil on küll teatud kogemused ja teatud struktuur, millest võiksid ülejäänud kiirreageerimisrühmad õppida. sest muidu ei oleks sellest äh, põhjadimensiooni kiirreageerimisrühmast mitte mingit kasu. nii et me peaksime vaatama, kuidas me tulevikus sõjalist ja poliitilist struktuuri rohkem omavahel kokku viiksime, kuidas meil oleks võimalik kiirreageerimisrühmi luua ja neid hiljem ka laiali saata, ilma et me klammerduksime millegi külge ja me peaksime mõtlema, millist mehhanismi me kasutame, kas selleks on Ateena mehhanism või mõni teistsugune mehhanism, see pole üldse mitte tähtis, tähtis on see, et kiirreageerimisrühma ei finantseeriks mitte ainult need liikmesriigid, kes võib-olla teatud olude tõttu olid seda sellel hetkel sunnitud looma sest niimoodi oleks just väikesed äh, liikmesriigid äh, halvemas seisus ja niimoodi võib-olla tulevikus enam ei loodakski selliseid rühmi. suur tänu, härra Eeler, härra Emanueli Singeris, kes on välisasjade komisjoni juht Le Leedu parlamendis. Äh, suur tänu, härra esimees praegu on tegemist meie väga olulise koosoleku esimese osaga, kus me võib-olla peaksime rääkima ka Euroopa Liidu algus, aluspõhimõtetest, Schumanni ideedest, Lissaboni lepingust. ma räägin siin kahest tasandist. kui minna algusesse tagasi, siis me teame ju, et Euroopa Liiduga liitusid kümme mingil perioodil ka kümme postkommunistlikku riiki ja meie jaoks tähendab Euroopa Liit demokraatlike riikide ühendust. meid on kakskümmend seitse. meil on kõigil sarnane õiguslik ja poliitiline arusaam demokraatlikest väärtustest. nüüd aga üritame me endale leida olulist nišši tulevases Euroopa Liidu kaitsepoliitikas. Nende, neid küsimusi arutades peame me olema ka solidaarsed teiste maailma riikidega, kes jagavad meie väärtuseid. rääkides oma strateegilistest partneritest, tul-, tuleb meeles pidada, et me ei hakkaks kordama NATO poolt tehtud koostöö USA-ga on väga tähtis. Kesk-Euroopa jaoks on uue, mängis USA külma sõja ajal väga olulist rolli, tagades meie demokraatlik tulevik ja aidates meile vastu hakata viiekümneaastasele orjapõlvele. seega me ei tohiks hakata kordama NATO poolt tehtut teiseks, meie tegu, tegutsemise tõhusus. tuletaksin teile meelde meie ülesandeid Ukrainas ja Moldovas, mis olid poliitilise iseloomuga. me pidime olema vahendajad näiteks piiril Transnistriaga mis kubiseb sõjaväelastest ja mis ohustab Moldova riigi terviklikkust. ma arvan, et me olime, tegutsesime seal liiga nõrgalt, ole-, me oleksime pidanud olema tõhusamad ja loodetavasti näiteks meie võitlus piraatluse vastu nüüd annab paremaid tulemusi kui meie eelmised tegemised samuti peame mõtlema praktiliste üksikasjade peale. me peame meeles pidama, et parunes Ashtoni personalile, personali tööle aitab kaasa ka, aitavad kaasa ka meie välisministeeriumid. aga võib-olla tuleks kaasata ka meie kaitseministeeriumid Leedus me juba kaalume seda. me peame meeles pidama ka sõjalisi aspekte Barnes Ashtoni pädevuses. ja võib-olla äh, tuleks äh, tema äh, töösse kaasata ka meie kaitseministeeriumit. suur tänu, härra Tsingeris. jällegi Euroopa parlamendi esindaja proua Koomes. Eh, eu congratulo-me por esta oportunidade de articulação. suur tänu, härra esimees, tegemist on suurepärase võimalusega kohtuda rahvusriikide parlamentidest kolleegidega ja nendega aru pidada, see on väga tähtis. see on tõesti väga tähtis selleks, et me saaksime poliitikat äh, julgeoleku- ja kaitsepoliitika valdkonnas ja ka välispoliitika valdkonnas paremini korraldada ja see on tõesti nüüd see uus võimalus, mille andis meile Lissaboni leping. nüüd on loodud Euroopa välisteenistus, mis on väga tähtis instrument, meil on võimalik äh, oma tööd järjepidevamalt äh, korraldada ja ka ühine välis- ja julgeolekupoliitika peaks muutuma järjepidevamaks. ma ise võitlesin ka väga selle eest ja see on sõnum, mida olen kuulnud väga paljudest rahvusparlamentidest, nimelt et me soovime, et äh, Euroopa välisteenistuse personali hulgas oleks tagatud sooline võrdõiguslikkus. meil on tõesti sadu instrumente kasutada välispoliitika raames ja on väga tähtis, et me tõesti julgeoleku ja kaitsepoliitika valdkonnas hakkaksime midagi ära tegema. meil on vaja nii sõja, sõjalisi kui tsiviilseid vahendeid ja neid tuleks kasutada omavahel kombineerides. Euroopa Liit on juba aastaid näidanud, et äh, seda on võimalik teha. tähtis ei ole mitte siin äh, teha ühte tööd kaks korda. NATO on hoopis teistsugune institutsioon, mis on ka muutunud viimastel aastatel ja palju. tähtis on lihtsalt, et me reageeriksime palvetele, mis võiksid tulla ka NATO-st, sest ärgem unustagem, suurem osa meist on ka NATO liikmesriigid ja miks me ei peaks koostööd tegema? me peaksime olema võimelised ka tõesti võtma vastutust, võtma vastutust üleilmse julgeoleku eest ja seda saame me teha Euroopa Liidu raames ja kui me seda juba teeme Euroopa Liidu raames, siis miks mitte koostöös NATO-ga. ka niimoodi on meil võimalik oma võimsust äh, koondada, nii et tegemist ei ole topelttööga. meil on võimalus äh, parandada oma sekkumisvõimet ja me teame, kriise ei ole mitte vähem, vaid üha rohkem. ja kuna me oleme NATO liikmesriigid, siis on meil võimalik olla tegevad ka NATO raames. ja peale selle me teame, et meil on võimalus ka Euroopa raamistikus midagi ära teha. kriis on tegelikult ka võimaluseks vähemalt mõnes mõttes, sellepärast et liikmesriigid saavad kohustuse ähm, julgeoleku ja kaitsepoliitika valdkonnas äh, väga täpselt vaadata, palju kulust, kulutatakse, kulusid tõhustada ja me peame vaatama liikmesriigiti, mida meil on tõesti vaja. väga paljud on öelnud juba siin enne, et me peame näiteks relvatööstuses rääkima ühel häälel ja me ei tohi seejuures ära unustada seda, et relvatööstuse puhul mängib väga tähtsat rolli ka finantseerimisküsimus. ja see, mis me siiamaani oleme saavutanud, ei ole piisav. meil on vaja luua uusi stiimuleid liikmesriikidele, selleks, et stiimulid oleksid valmis panustama, kas siis äh, sõjaväeüksuste näol või mõnes teises äh, vormis. see on Euroopa Liidu äh, Ehm, kaitseagentuuri väga tähtsaks ülesandeks ja seda agentuuri tuleks ka tugevdada. ning siingi jälle on Lady Ashton eh, võtmetegijaks. jah, seda võib vaadata võib-olla kui midagi väga britilikku, et see on nagu mingi British establishment aga meil tuleb oma tööd tõhustada. ja siis koostöö Euroopa Parlamendi ja Rahvusparlamentide vahel. tegemist on tööga, mida tuleks struktureerida ja mida peaks kooskõlastama Lady Ashtoni tööga. me ei ole siiamaani olnud mitte alati edukad, näiteks meie Sahili missioon ei olnud kohe kindlasti mitte edukas ja siis tahaksin veel tõstatada küsimuse, mida mainis ka kolleeg Andrew Duff. meil tuleb asjad selgeks rääkida. meil on tegemist Euroopa probleemiga ja seepärast on ka tähtis, et Euroopa hoiaks kokku ja pakuks julgeolekut ja kaitset äh, rahvusvahelisel, üleilmsel tasandil ja otse loomulikult äh, tuleb alus, alati alustada sellisel puhul kodutöödest, sellepärast et kui kodused tööd on tegemata, siis pole võimalik ka konflikte mujal lahendada. suur tänu, proua Koomes! ja nüüd, enne kui annan sõna äh, meie Rumeenia kolleegile, tahaksin teile veel öelda paar sõna meie järgneva töökohta. nimelt on meil tegemist streigiga ja need, kes soovivad äh, täna õhtul koju pöörduda, siis tuleb teil üle kontrollida, kas teie lennuk ikkagi väljub. meie sekretäriaat äh, üritab kontrollida, kas äh, tõesti hakatakse ka streikima, sest praegusel hetkel räägitakse ainult streigi ähvardusest, aga kontrollime ja nüüd sa anname sõna meie Rumeenia kolleegile. suur aitäh, kallid kolleegid. minu jaoks on suure auga ja meie kõigi jaoks Rumeeniast on tegemist suure auga osaleda niivõrd olulisel koosolekul, kus asutatakse ühist äh, julgeoleku, kaitse ja välispoliitikat ja just ühist, seda tahaksin rõhutada alustuseks äh, tahaksin ütelda, et paljud arvavad, et Euroopa Liit on poliitilises ja majanduslikus mastaabis äh, väga suur ja võimas, aga julgeoleku ja kaitse küsimustes hoopis pisikene ning äh, tahaksingi pöörduda kõrge esindaja komisjoni asepresidendi poole ja ma palun, et äh, proua Ashtoni esindaja talle selle küsimuse edastaks. nimelt ma sooviksin ütelda, et meile valmistaks äh, suurt headmeelt mõnel järgmisel koosolekul temaga ka kohtuda, aga minu küsimus puudustab äh, vastastikuse abistamise klauslit relvastatud rünnaku puhul. tegemist on äärmiselt olulise sättega Lissaboni leppes. nagu me kõik teame, see viitab artiklile viiskümmend üks ÜRO hartast äh, ja õigusele kaitsele ning taoline vastastikune abi on ette nähtud siis, kui rünnatakse relvastatult mõnda liikmesriiki. see klausel vastab ka meie vajadustele ja artiklile viis Brüsseli leppest, mis puudutab kollektiivkaitset. see on nüüd mõnes mõttes ühenduse tasandil üle võetud. muidugi mõista enamus Euroopa Liidu liikmesriike, kakskümmend üks eh, liikmesriiki, kes kuuluvad siis nii Euroopa Liitu kui NATO-sse, tulevikus lähtuvad muidugi mõista NATO kollektiivkaitse sätetest. ja nüüd äh, selles minu küsimus seisnebki proua Ashtonile. kuidas see artikkel, mis puudutab vastastikust abi, kuidas seda saaks kasutada siis, kui rünnatakse neid kuut liikmesriiki, kes NATO-sse ei kuulu? seda võttes arvesse, et need kuus riiki kuuluvad äh, üpris tundlikku piirkonda julgeoleku ja kaitse aspektist vaadatuna. tahaksingi paluda, et proua Ashton selgitaks natukene, kuidas täpselt vastastikuse abistamise klauslit kollektiivkaitse puhul ellu rakendatakse Euroopa Liidus, suur aitäh! suur aitäh! ja sõna saab nüüd Jose Luis Arnaud, kes on Portugali parlamendi kaitsekomisjoni esindaja. E tere hommikust kõigile! kõigepealt ma tahaksin tänada Euroopa Parlamenti ja selle välisasjade komisjoni ja julgeoleku allkomisjoni selle algatuse eest äh, korraldada võtmearutelu Euroopa parlamendi ja liikmesriikide parlamentide vahel. alustuseks tahaksin ma ära märkida, et ei piisa sellest, kui me räägime julgeoleku- ja kaitsepoliitikast, meil on tarvis kaitsejõude, mis on operatiivsed, hästi varustatud, tõhusad see aga tähendab, et meil on tarvis ka Euroopas kaitsetööstust, mis oleks maailma mastaabiski silmapaistev. ma tean, et kriisiolukorras praegu on kõikidel meie riikidel probleeme, igal riigil on oma prioriteedid, aga me ei tohiks unustada kaitsepoliitika tähtsust. me ei tohiks unustada, et me oleme kriitilises olukorras kus kõik Euroopa Liidu liikmesriigid on faasis, kus kaitseinvesteeringud on madalamad kahest protsendist SKT-st. sellest aga ei piisa. meil on loomulikult siin maailmas tärkavad riigid, Hiina, Brasiilia, India ka Lähis-Ida riigid, kus kaitsekulutused on tohutud ja hämmastavad. maailmas on tekkimas uus tasakaal. seetõttu on meil tarvis relvajõudusid, mis suudaks tagada Euroopa Liidu ühist kaitse- ja julgeolekupoliitikat me peame endale teadvustama seda, et kui me seda ei tee, siis võivad meil olla küll väga hästi koordineeritud poliitikad, aga me muutume rahvusvahelisel areenil jälje, järjest marginaalsemaks, kuna meil ei ole piisavalt tugevaid relvajõude ellu rakendamaks oma poliitikaid. meie relvajõud peavad ka suutma tegutseda paindlikult ja koordineeritult. kui me soovime mängida mingisugust mõtestatud rolli, on meil tarvis ka koordineeritud Euroopa kaitsetööstust. sest me, kui me pole ettevaatlikud, võime me kaotada maailmas juhtrolli seega meil on selleks, et eh, meil oleks hästi varustatud tõhusad relvajõud, on meil tarvis tõesti e eesrindlikku relvatööstust, mis oleks, tegutseks ka koordineeritult. muidu kaotame me oma positsiooni alles siis, kui me suudame tagada, et meie kaitsetööstus funktsioneerib korralikult, saame me mängida ka olulist rolli maailma areenil. selleks on meil tarvis optimeerida ja tõhustada oma ühist kaitse- ja julgeolekupoliitikat. välisteenistus peab siin mängima samuti olulist rolli ning samuti on vajalik see, et Euroopa kaitsetööstus täidaks oma kohuseid on tarvis ka tagada parlamentaarne järelevalve ning on vaja luua siseriiklikud mehhanismid selliseks järelevalveks. meil ei piisa ainult koordineerimisest, me peame olema proaktiivsed ja meie relvajõud peavad olema valmis tegutsema rahvusvahelisel areenil. suur tänu, härra Arnaute. nüüd jällegi Euroopa Parlamendi esindaja härra Tännok kes on oma ECR fraktsiooni koordinaator. suur tänu, härra esimees. minu partei, Briti konservatiivid, olid enne Lissaboni lepingut väga skeptilised selle ühise kaitse- ja julgeolekupoliitika suhtes. just seetõttu, mida mainisid ka mitmed kolleegid, et et lahutatakse siin koostöö äh, USA-ga, kes on maailma kõige võimsam riik, ja õõnestatakse NATO tegevust ning samuti, et meie tegevus kattub suuresti NATO omaga, mille ressursid on niigi juba väga pingul. samuti vaadatakse ka minu kodumaal praegu üle kaitsekulutusi ja on oht, et tehakse ka kärpeid. nimelt praegu näiteks öö, äh, Ühendkuningriigis on toimumas kaitsepoliitika ülevaatamisprotsess, mis kindlasti tähendab ka kärpeid meie relvajõududele. kolleegid ju tunnustavad, tunnistavad asjaolu, et meie relvajõud on ühed, ühed parimad maailmas ja mängivad praegu kriitilist rolli Afganistanis, kus NATO kaotus tooks kaasa väga äh, ebameeldivad tagajärjed ka näiteks Pakistanile. niisiis me peame koordineerima koostööd NATO-ga, ma olen ka Euroopa Parlamendis ka äh, NATO Parlamentaarse Assamblee delegatsiooni aseesimees ja ma rahuloluga märgin ära, et viimastel kuudel NATO ametnikud ja isegi liikmesriikide parlamentide esindajad NATO assamblees on äh, kaas äh, avaldanud soovi tõhustada koostööd meiega. viimastel kuudel ol-, oleme me ebatavalisel kombel suutnud siia meelitada ka NATO peasekretäri härra Rasmusseni, nüüd ta käib siin regulaarselt ja Euroopa Parlamendi esindajad on ka esindatud NATO Parlamentaarses Assamblees minu öö, partei, Briti konservatiivid, on nüüd ka juhtivpartei valitsuses ja nad on tervitataval kombel samuti lahti saanud tülgastusest ühise kaitse- ja julgeolekupoliitika vastu ja see ja nad tunnustavad ka meie jõupingutusi Aafrika sarve ümbruses piraatluse vastases võitluses. Somaalia küll hakkab muutuma järjest läbikukkunumaks riigiks paraku, aga ma tahaksin siin ära märkida ka asjaolu, et näiteks äh, India ja teised sellised riigid saavad palju paremini koostööd teha meie, meiega kaitse- ja julgeolekupoliitika alal, USA-l on see palju raskem. samuti saavad seal ühise kaitse- ja julgeolekupoliitika raames tegutseda meie neutraalsed liikmesriigid ja samuti olen ma tähele pannud, et ka meie sotsiaaldemokraatlikematel parlamentidel on kergem leppida ühise kaitse- ja julgeolekupoliitika missioonidega kui NATO missioonidega. seega ma nõustun Andrew Duffiga, pidades ka silmas seda võimalust, mis meil on nüüd tegutsemiseks järgmise paari kuu jooksul, et meil on tarvis tõhustada läbirääkimisi Küprose küsimuses, pidades silmas, et Küprose tõttu Türgi blokeerib jätkuvalt koostööd Euroopa Liidu ja NATO vahel, seega meil oleks tarvis lahendada Küprose probleem, tuua mõlemad osapooled jällegi ühe lipu alla. seega ma kordan veel üle, et äh, te, teile kõigile ka, et täna õhtul toimub meil näituse avamine Küprose küsimustes siin Euroopa Parlamendis. mina olen Ühendkuningriigi ja Londoni saadik ja ma kinnitan teile, et äh, Ühendkuningriik on äh, pühendunud liige ühises kaitse- ja julgeolekupoliitikas nii piraatluse vastases võitluses kui ka Bosnias tegutsemises. suur tänu! suur tänu, härra Tännok. nüüd saab sõna Küprose välisasjade komisjoni esimees härra Neofitu arutelu lõpuks. suur tänu, härra esimees. me räägime siin nüüd parimatest koostöövormidest Euroopa Parlamendi pärunesse parunesse Ashtoni ja liikmesriikide parlamentide vahel, aga me ja, ja siinkohal tuleb tunnistada, et me ei suuda saavutada tõhusat ühist kaitse- ja julgeolekupoliitikat, kui see koordineeritus ei parane. samas tuleb ju tunnistada, et kahekümne seitsme liikmesriigi ühel häälel rääkimise saavutamine on väga keeruline. seda on aga tarvis, kui me soovime, et meie kaitse- ja julgeolekupoliitika oleks ka tõsiseltvõetav. ma teeksin paar kommentaari. ma nõustun mitme aspektiga, mille tõid välja eelkõnelejad. meil on tarvis lahendada Küprose probleem. me peame sellesse protsessi kõik panustama Küpros on viimane riik, mis praegu pärsib Euroopa Liidu ja NATO vahelisi suhteid, aga meil on tarvis lahendada, seetõttu on meil tarvis lahendada sealsed probleemid, äh, aitamaks kaasa Euroopa Liidu ja NATO vaheliste suhete arendamisesse, ka Türgi soovib ju neid probleeme lahendada. suur tänu, härra Njovtu, enne kui ma annan sõna riigisekretärile lõppsõnaks ütleksin ma paar sõna selle streigi kohta. mulle öeldi, et läbirääkimised käivad praegu ametiühingute ja lennujaama juhtide vahel. otsus peaks vastu võetama keskpäeva paiku, loomulikult anname me teile teada sellest kohe, sest loomulikult sõltub äh, sellest äh, see, millal äh, streik algab, kui ta üldse algab ja nüüd, härra riigisekretär, kommentaarid tähtsamates küsimustes. suur aitäh, ma tahaksin esmalt ütelda, et arutelu oli väga huvipakkuv ja proua Katrin Ashton kindlasti oma Euroopa Parlamendi ees programmeeritud sõnavõttudel ka jätkab seda kahekümne seitsmendal oktoobril ning välisasjade komisjonis on ta kaheksateistkümnendal oktoobril sellel aastal. nüüd aga minupoolsed vastused. mis puudutab solidaarsusklausli ellurakendamist, paljud teist rääkisid sellest, see kohustab Euroopa Liitu ja liikmesriike, nagu te teada, teate, aitama riiki kui teda ründavad terroristid või kui ta satub äh, loodus- või äh, muu katastroofi äh, tõttu ning te teate, see klausel ei sõltu ühisest julgeoleku kaitsepoliitikast, vaid tegemist on väga olulise sättega, kuid ka väga keeruka sättega, sellepärast et siin me räägime tsiviilkaitsest, õigusküsimusest, siseküsimustest, võitlusest terrorismi vastu ning selle klausli ellurakendamine tähendab seda, et tuleb esitada ühisavaldus komisjoni ning kõrge esindaja poolt mis puudutab äh, sõjaväeliste vahendite kasutamist, siis proua Ashton peab tegema vastavad ettepanekud. samuti tahaksin meelde tuletada, et meil on olemas juba kriisitoetusmehhanism, meil on olemas äh, äh, seire- ja infokeskus, kuhu liikmesriigid võivad pöörduda, samuti eh, see keskus tegeleb koordineerimisega ja allub siis nõukogule. Te rääkisite ka demokraatliku kontrolli tõhustamist eh, ühise julgeoleku kaitsepoliitika raames. ma rääkisin sellest oma sissejuhatavas sõnavõtus, aga tahaksin meelde tuletada äh, et kõrge esindaja poolt tehtud avaldus poliitilise vastuse kohta muuhulgas mainis ka parlamendi äh, nimel tehtud äh, lubadusi. missioonide juhid ja kõrged äh, ametnikud kriisi ohjamisametist tulevad parlamendi ette informeerimaks parlamenti missioonidest ning teistest julgeoleku- ja kaitsepoliitika ühistest sammudest. samuti ei tohiks unustada, et kaitseküsimused on liikmesriikide eh, siseasjad, väga tundlik küsimus on see ning seetõttu ka liikmesriikide parlamendid on sellega seotud. aluseks on Lissaboni lepe siin, mille on ratifitseerinud kõik kakskümmend seitse liikmesriiki ning ka eh, deklaratsioon neliteist, mille kohaselt eh, ei anta uusi pädevusi Euroopa Parlamendile ja seda äh, ka ühise julgeoleku ja kaitsepoliitika vallas. mis puudutab aga parlamentide vahelist tööd, siis tuletaksin meelde, et just teie liikmesriikide ning Euroopa Liidu parlamendi otsustada on, kuidas see koostöö toimima peaks. nüüd mis puudutab ülesannete usaldamist riikide rühmadele, siis jah, siiani ei ole mingeid põhjalikumaid arutelusid aset leidnud selles küsimuses struktureeritud alalise koostöö osas. Eh, me tahame tagada eelkõige rohkem paindlikkust eh, ühise julgeoleku ja kaitsepoliitika elluviimisel. erinevalt struktureeritud alalisest koostööst ei ole siin vaja ametlikku otsust Eh, ellurakendamismodaalsuste osas. muidugi mõiste ellurakendamine on võimalik ainult siis, kui mõistetakse ühtselt ja ühtemoodi ellurakendamistingimusi. kriisi ohjamise puhul, kuidas me saame tagada, et militaaraspektid ei oleks need, mis äh, jääksid alati peale. institutsioonide seisukohast ühine julgeoleku- ja kaitsepoliitika äh, on allutatud tsiviiljuhtimisele, tsiviilaspektid kui ka militaaraspektid kriisi ohjamise puhul äh, sõlt-, alluvad kõrge esindaja otsustele. ja peamiseks väljakutseks on siin just nimelt tagada kogu välistegevuse kooskõlastatus samas arvestades kõikide valdkondade eripäradega, eh, tsiviilkriisi ohjamine eh, kuulub eh, ka siia alla ja seda küsimust käsitletakse väga tähelepanelikult. tõsiseid edusamme on juba saavutatud strateegilise sünergia raames ning koordineeritakse tsiviil- ja militaaraspekte, kuid me peame samuti vaatama, kuidas oleks võimalik veelgi parandada käsuliine operatiivtasandil ning kuidas tagada seda, et äh, tsiviilmilitaar äh, sünergia tõepoolest toimiks, kuidas saaks kasva-, kasutada äh, nii tsiviil- kui militaarekspertiisi kõige paremini. ning välisteenistus kindlasti peab ära kasutama kõikvõimalikke ekspertiise, mitte ainult diplomaatilisi vahendeid ning me peame tagama ka meeste ja naiste võrdse esindatuse, te teate, et Katrin Ashton äh, on seda lubadust mitu korda äh, ütelnud ning ka ÜRO resolutsioon tuhat kolmsada kakskümmend viis mainib seda. nüüd, mis puudutab edusamme struktureeritud alalise koostöö osas, esimeseks etapiks on välja töötada meie ühised arvamused, seda vastavalt Lissaboni leppele, mis puudutab alalist struktureeritud koostööd ning äh, selleks on korraldatud juba kaks seminari, kus osalesid liikmesriikide esindajad ja viimane neist äh, korraldati Belgia poolt. saavutati edusamme, me peame jätkama seda tööd selleks, et jõuda ühiste arusaamadeni äh, niivõrd spetsiifiliste sätete puhul aluslepingust, eriti just, mis puudutab kriteeriumite väljatöötamist ja osalust. üks punkt, milles on konsensus saavutatud, äh, seisneb selles, et alaline struktureeritud koostöö peab olema kaasav ning kõik liikmesriigid, kes soovivad osaleda, peavad seda ka teha saama. põhiküsimus seisneb selles, kuidas alaline struktureeritud koostöö võimaldaks parandada võimekust ja välja töötada konkreetseid koostöövõimalusi, mida praegu ei ole võimalik äh, ellu viia ja millega saaksid nõustuda kõik liikmesriigid. Euroopa Kaitseagentuur äh, omalt poolt äh, osaleb ka hinnates perioodiliselt liikmesriikide äh, panust osalisus, osalemises, võttes arvesse nende võimekust ning äh, ta osaleb vastavalt liikmes, vastavalt lepinguga talle ette nähtud võimalustele liikmesriikide hindamisel ning aitab liikmesriikidele täita äh, nõudeid. mis veel paar sõna vastastikuse abistamise klausli kohta. vastastikuse abistamise klausel on äh, tegelikult lubadus liikmesriikidelt liikmesriikidele relvastatud rünnaku puhul. tegemist on olulise alusega meie poliitikale ja kaitsepoliitikale Euroopa Liidus, tegemist on poliitilise juriidilise sättega ja seda saab kasutada muidugi mõista siis, kui vajadus tekib. ometigi vastastikuse abistamise klausel näeb ette ka äh, vajaduse analüüsida veel klausli rakendamist, tuletaksin meelde, et NATO kollektiivkaitse viidatakse siin samuti ning samuti viidatakse neile liikmesriikidele, kellel on neutraliteedi äh, traditsioon ning äh, lisaks sellele äh, pannakse selle klausliga rohkem vastutust rohkem ka liikmesriikidele üksikult ja vähem ministrite nõukogule juhtimisstruktuurid. tegemist on samuti väga olulise küsimusega ja sellest sõltub Euroopa Liidu võimekus ning äh, meie suutlikkus äh, meie kaitsemissioone ellu viia ning tagada meie politseijõudude tõhusus. Euroopa Liit on välja töötanud äh, juba kõik mehhanismid, mis on vajalikud missioonide planifitseerimiseks ning elluviimiseks, seda tsiviilmissioonide osas. siin on meil olemas äh, tsiviilmissioonide planeerimis- ja läbiviimisüksus ning äh, kui otsus on operatsiooni läbiviimiseks vastu võetud, siis on võimalik tänu sellele üksusele ka äh, tööle hakata. kas see mehhanism vastab kõikidele meie vajadustele, siin me äh, põhineme eelkõige just välisvahenditele, äh, mida me saame siis kasutada, äh, kui vajadus tekib ning me oleme planeerinud ka läbi viia teatud hulga operatsioone, samas aga võib samuti vaadata, kas tulevikus ka endiselt vastab see mehhanism meie ühisele julgeoleku- ja välispoliitikale äh, erinevate operatsioonide raames. me teame ka ju, et nii tsiviil- kui militaarvahendeid on vaja tulevikus koos kasutada. me peame ära kasutama olemasolevaid süsteemseid teadmisi, konsolideerima süsteemi ning suutma vastata kiireloomuliselt ning suutma kasutada oma militaarjõude koheselt, seda näiteks suuremate looduskatastroofide puhul me peame vaatama samuti seda, kuidas me tahame, et see mehhanism toimiks ning seejärel me peame hindama äh, seda, kas saame ära kasutada olemasolevaid struktuure või on vaja ambitsioonikumaid plaane teha. mis puudutab äh, kaitse ja relvatööstuse turgu ja töö ja relvatööstust üldiselt, Ehm, siis Euroopa tasandil me töötame läbipaistvuse ja suurema eh, kaitsevahendite turu avatuse nimel. Ehm, väljatöötamisel on heade tavade eh, juhend ja käitumisjuhend, samuti kompenseerimise kohta ja mis puudutab eh, riigihangete käitumisjuhendid, siis alates juulist kaks tuhat kuus üle viiesaja kuuekümne pakkumise üle kahekümne miljardi euro on kahekümnes liikmesriigis avalikuks tehtud, üle poole pakkumistest äh, on ka mm, lõpetatud, äh, see katab üle nelja miljardi äh, euro ning agentuur jätkab aktiivset koostööd komisjoniga, muutmaks kaitseseadmete turg veelgi läbipaistvamaks Euroopas. ja liikmesriigid äh, peavad üle võtma üle vastavad läbipaistvussätted järgmisel aasta suvel Euroopa kaitsetööstus ja teadusalus on üheks oluliseks osaks, äh, millel meie militaarvõimekus äh, põhineb. siin ma pean silmas äh, näiteks selliseid tehnoloogiaid, mille puhul Euroopa Liit ei tohiks sõltuda välisest ekspordist Äh, muidugi mõista seda sektorit puudutab äh, samuti kaitse-eelarve kärpimine ning investeeringute vähenemine, seetõttu on äh, veelgi vajalikum vältida topelttegutsemist ja me peame muutma kogu sektori töö ratsionaalsemaks liikmesriikides ei ole võimalik kõiki tööstusharusid käimas hoida, kui riigihanked äh, ja vähenevad ja praegu me vaatame, kuidas äh, üle minna järk-järgult Euroopa äh, kaitsetööstusele. siin ma pean silmas näiteks lennusektorit, samuti ja laskemoonatööstust meil on äh, vaja ka tasakaalustatud äh, lähenemist äh, konkurentsi küsimustes, me peame tagama tasakaalustatud juurdepääsu turule, samuti me peame tagama oma juurdepääsu välisturule. lisaks sellele paljud teist mainisid oma küsimustes Euroopa Liidu ja NATO suhteid ja te igati õigustatult panite rõhku sellele küsimusele, sest et äh, meie suhted on tähtsad ning äh, see küsimus on üha keerukam, kuna me toimime üha enam koos. me peame tagama ka koostalitusvõime kahe organisatsiooni vahel ja tahaksin meelde tuletada, et äh, selle kuul Euroopa Ministrite Nõukogult proua Ashtonile antud ülesanne seisneski just nimelt äh, Euroopa Liidu NATO suhete äh, edendamises kriisi haldamise puhul. samuti härra Tahv, härra Tänok, te mainisite ka Türgi ja Küprose küsimust. tegemist on keeruka küsimusega, ka mina tahaksin, et olukord oleks siin selgem, proua Ashton töötab selle nimel, aga osapooled ise peavad üles näitama suuremat paindlikkust, e, et selle alusel võiks välja kujuneda konstruktiivne dünaamika. koolitus, küsimused, kursused, e, see on samuti väga oluline välisteenistuse jaoks samuti ka ühise kaitse- ja julgeolekupoliitika jaoks Euroopa Kaitsekolledž meie meeles, meie silmis mängib siin väga olulist rolli just ühise kaitsekultuuri väljakujundamisel. samuti mainisid Euroopa Liidu Venemaa suhteid ja tõepoolest eh, siin on käimas mõttetöö Euroopa Liidu Vene koostöö üle strateegilistes küsimustes, eriti mis puudutab kriiside ohjamist. tahaksin meelde tuletada, et koostöö EUFOR Tšaadi raames Kesk-Aafrikasse Venemaaga tõi endaga kaasa vägagi positiivseid tulemusi ja ärgem unustagem ka dialoogi praegu Korfu küsimustes ning Euroopa julgeoleku küsimustes, nii et kõik see võimaldab meil ütelda, et me peame edasi liikuma Vene ja Euroopa Liidu suhete osas ka siin vallas. ja veel spetsiifilisemalt Afganistani kohta liikmesriigid äh, panustavad üha enam meie missiooni Afganistanis. see missioon, missiooni algus oli väga raske, jah, tõepoolest, aga nüüd äh, muutub meie missioon üha tõhusamaks äh, seda koostöös ka NATO missiooniga, meie äh, jõudude koordineerimine on hea ning mõlemad missioonid täiendavad üksteist. mitmed teist ütlesid ka, et tegemist on ühe prioriteediga ja selle prioriteedi raames on meil veel üks teine prioriteet, Afganistani oma relvajõudude koolitamine, äh, nii et afganistanlased ise saaksid oma riigis korda hoida. Äh, nii palju praegu vastuseks minu poolt, aitäh! jah, suur tänu, te olete tõesti ära teeninud suure aplausi oma töö ja sõnavõtu eest oma väga põhjalike vastuste eest. tegemist on tõesti väga vastuolulise küsimusega. ühise eh, julgeoleku ja kaitsepoliitika tugevdamine Lissaboni lepingu kohaselt. täna on meil alles esimene kohtumine ja koostöö kohe kindlasti jätkub järgnevatel kuudel ja aastatel nüüd tuleme oma kohtumise teise poole juurde täna ennelõunal ja siin on meie põhiliseks küsimuseks parlamentaarse kontrolli legitiimsus Euroopa julgeoleku ja kaitsepoliitika osas ma annan kohe sõna härra Donžanile, kes on selle kohtumise ase kaasesimees ja tema juhatab nüüd meie ennelõuna teist poolt. Bien, chers collègues, euh, nous abordons donc le... hästi, kallid kolleegid, seega me oleme jõudnud täna hommikupooliku teise poole juurde ja me räägime parlamentaarse kontrollist äh, ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika üle. tegemist on ühe teemaga, mida me siin Brüsselis ja Strasbourgis äh, ja ka pealinnades oleme põhjalikult arutanud ja see küsimus tõstatub eriti aktuaalselt praegu seetõttu, et kaks sündmust toimuvad samaaegselt. ühest küljest lõpetatakse siis Euroop-, Lääne-Euroopa Liidu tegevus ning selle parlamentaarse assamblee tegevus ja samas jõustus Lissaboni lepe ja Lissaboni leppe protokoll üks kohustab liikmesriikide parlamente ja Euroopa Parlamenti parlamentaarse tõhusa koostöö korraldamiseks. kuid lisaks eh, sellele institutsionaalsele korrale eh, on sinna mängus ka poliitiline ja tsiviilaspekt. ühine julgeoleku- ja kaitsepoliitika ei ole mitte ainult eh, ambitsiooniks, millest me räägime aluslepingutes, vaid tegemist on reaalsusega ja praegu me teame, et meil on käimas neliteist erinevat tsiviil- ja militaarmissiooni äh, erinevates kriisikolletes kogu maailmas. ning siit Brüsselist ja meie pealinnadest sajad äh, inimesed osalevad neis missioonides. seega äh, väärivad taolised jõupingutused suuremat tähelepanu ka parlamentidelt ja tähelepanu äh, väärivad nii missioonidel osalejad kui ka meie avalikkus, sellepärast et avalikkus tegelikult on väga vähe teadlik neist missioonidest ja enamasti, kui äh, selgitatakse nende missioonide olemust kodanikele, siis kodanikud neid missioone ka suuresti toetavad. nii et me peaksime äh, looma sideme nende professionaalide vahel, kes missioonidel osalevad ning kodanike vahel, kelle nimel neid missioone ellu viiakse. nüüd äh, ma tahaksin Euroopa Parlamendi nimel rääkida, äh, mu kolleeg Elmar Brok kindlasti pärast äh, võtab veel selles küsimuses sõna ja räägib sellest palju oskuslikumalt aga oma sissejuhatavas sõnavõtus ma tahaksin ütelda, me kõik oleme teadlikud sellest, kuivõrd tundlik on kaitseküsimus üldiselt. ja et see puudutab ka meie suveräänsuspõhimõtet. ma tahaksin rõhku panna sellele, et ühine julgeoleku- ja kaitsepoliitika raames viiakse läbi nii tsiviil- kui militaarmissioone ja ma enne mainisin neljateistkümmet missiooni, üksteist neist on tsiviiloperatsioonid tegelikult kahekümne kolme äh, sest missioonist, millega on algust tehtud alates tuhande üheksasaja üheksandast aastast viisteist on olnud äh, tsiviilmissioonid äh, seitse, militaarmissioonid ja üks segamissioon. nii et te näete, et nii kõigele lisaks on tegemist missioonidega, mida rahastatakse Euroopa Liidu eelarvest ja seega Euroopa Parlamendil on siin ka oma otsustusõigus muidugi mõista. tahaksin lisada, et Lissaboni leppes artiklis kolmkümmend kuus mainitakse selgelt ka regulaarset konsultatsiooni, mis peab aset leidma kõrge esindaja ja Euroopa Parlamendi vahele ühise julgeoleku ja kaitse välispoliitika raames. nii mina kui eelarvekomisjoni esimees peame viis korda aastas nõukoguga äh, põhjalikke arutelusid äh, nende missioonide üle, mis praegu on käimas, nii et Euroopa Parlamendi ning äh, ka tänu sellele alamkomiteele, mida ma juhin, on meie osalus väga, väga tihe. ma pean vabandama härra Andre Flau nimel, kes kahjuks ei äh, saanud siia tulla, teda esindab Tõni Tükan äh, samast kojast ning tema on siis äh, vastutav Euroopa küsimuste eest, teda võtab sõna kohe pärast Euroopa Parlamendi saadikut Herman Brocki, kes on vastutav rahvusparlamentide ja Euroopa Parlamendi vahelistes suhetes. Elmar, palun. härra esimees kallid kolleegid, suur tänu, suur tänu, et lubate mul seda arutelu sisse juhatada. Lissaboni lepinguga ja läbirääkimistega parlamendi, Euroopa Komisjoni ja nõukogu vahel andsime me kaitse äh, välispoliitika kõrgele esindajale ülesandele äh,, välispoliitika kõrgele esindajale ülesande tegeleda legitiimsuse küsimusega. see tuleneb äh, lepingust sellepärast, et kõrgest esindajast sai Euroopa Komisjoni asepresident ja naabruspoliitika, laienemispoliitika, piiriülesed äh, küsimused, piiriülene abi, arenguabi ja ka kaubanduse küsimused on nüüd Euroopa Ühenduse kätes, Euroopa Ühenduse pädevused. ja ühine välis- ja julgeolekupoliitika ja ka Euroopa kai-, julgeoleku- ja kaitsepoliitika on meie üldisteks ülesandeks. Euroopa Liit, liidu puhul on nüüd tähtis see, et kõrge esindaja juhib nii Välisasjade Nõukogu kui ka on Euroopa Komisjoni aseesimees kuid, asepresident, kuid otsuseid teeb siiski komisjon ja nõukogu. see tähendab seda, et Euroopa välisteenistuse ülesandeks on komisjoni ja nõukogu tööd vahendada, kokku tuua, leida sünergiaefekte ja välja töötada ühiseid seisukohti selleks, et meil oleks võimalik rääkida jätkusuutlikust poliitikast. kõrge esindaja komisjoni asepresidendina. mulle tundub, et keegi on pannud oma mobiiltelefoni äratama, aga ma ei maga, ütleb härra Brock. me peame hoolitsema selle eest, et kõrge esindaja kui komisjoni asepresident iga, hoolitseks selle eest, et iga volinikukandidaadi puhul toimuks kuulamine Euroopa Parlamendi ees. ja parlament peab andma oma nõusolekuga. see tähendab seda, et kõrge esindaja peaks aru andma Euroopa Parlamendi ees ja Euroopa Parlamendil on õigus koos, ta lihtsalt äh, nii-öelda koju saata koos terve komisjoni kolleegiumiga ja ma arvan, et see muudab tegelikult komisjoni suhteid parlamendiga. teiseks, poliitiline kontroll ei ole paika pandud mitte lepingu artiklis kakskümmend üks, vaid tulevikus kogu välisteenistus on Euroopa Parlamendi kontrolli all ja kõrge esindaja peab Euroopa Parlamendile aru andma, seda lähtudes lepingust või mõeldes ähm, välisteenistuse asutamisele eelnenud äh, läbirääkimistele. ja kui kõrge esindaja ise ei saa tulla parlamendi ette, täiskogu ette, siis peavad aru andma tulema volinikud. volinikud, kellel on äh, erinevad ülesanded, kas räägime me siin Afganistanist, siis tuleb mõelda, kas tegemist on ühisabiga, aga me peame mõtlema ka tsiviiloperatsioonide ja sõjalistele operatsioonidele. igal juhul peab tulema vastav volinik parlamendi ette aru andma. nüüd puhtakujuliste ühise välis- ja julgeolekupoliitika küsimuste puhul saab meie ette aru andma tulla ainult trio sest meie surusime selle läbi. see tähendab seda, et tulevikus ei räägi mitte omavahel ainult komisjon ja parlament ja kõrge esindaja nõukogu, vaid kõrge esindaja tuleb parlamendi ette või mõni tema volinikest. ja mitte ainult üldine informatsioon ei ole see, mida meile tuleb anda, vaid ka strateegiline informatsioon operatsioonide kohta. ja kõikide tähtsate küsimuste puhul tuleb äh, nõu pidada parlamendiga. ja mis puudutab nüüd äh, julgeolekupoliitikat ja inimõigusi, siis on see tegelikult äh, Euroopa Parlamendi välisasjade komisjoni allkomisjonide tööks nii et Euroopa Parlamendist on viis liiget, äh, välisasjade komisjoni esimees nende hulgas, kellel on õigus näha kõiki ähm, dokumente. see tähendab seda, et kontroll on väga selgelt paika pandud ja Euroopa Parlamendil on selge kontrollifunktsioon suletud poliitilise kontrolli kõrval tulevikus Euroopa Liidu äh, saadikud peavad andma parlamendile aru, neid on võimalik alati parlamendi ette kutsuda, seda siis kuulamise näol ja seda siis enne, kui nad asuvad oma ametipostile. me ei oleks küll öelnud, et me hakkame seda iga puhul tegema, aga meil on õigus seda teha ja me oleme siiamaani seda õigust kaks korda kasutanud nii et me ei hakka siin tõesti mitte mingit vahet tegema erinevate ülesannete vahel, mis nendel saadikutel on. peale selle, kogu eelarve valdkond on Euroopa Parlamendi kaasotsustamismenetluses. ka ühine välis- ja julgeolekupoliitika kuulub sinna alla. ja sellega on seotud ka eelarve kontrolli küsimused. on paika pandud, et administratiivne eelarve, kogu administratiivne eelarve ja parlamendi kontroll on ette nähtud ka komisjoni puhul ja kõik eelarvevaldkonnad, ka ühise välis- ja julgeolekupoliitika valdkond on tegelikult komisjoni lõpliku kontrolli all, ehk siis, et parlament omab kontrollifunktsiooni komisjoni üle nii et meil on erinevad valdkonnad Euroopa Liidus selleks, et äh, täita demokraatlikku lünka ja kõrvaldada vaakumit. nüüd sõjalises valdkonnas, mis on ka Euroopa välisteenistuse valdkonnas, on mõned otsused, mis on tegemata ja need otsused tuleb vastu võtta rahvusparlamentidel. rahvusparlamentidel on kontrollifunktsioon oma valitsuste üle, mis on nõukogu liikmeks. see on täna nii ja võib-olla tuleks siin olla natukene ettevaatlik. sõdurite saatmisel on alati võimalik parlamendil oma sõna sekka öelda ja ma ei taha, et sellisest äh, reguleeringust loobutakse sest äh, me ei soovi alustada mitte ühtegi sõjaväelist operatsiooni, mida parlamendid ei kontrolli. Euroopa Parlamendil seda õigust ei ole, see on rahvusriikide parlamentidel vastavalt oma põhiseadusele. nii et äh, meil ei saa olla sellist kontrollivõimalust Euroopa äh, tasandil, kuna muidu tuleks anda otsuse võtmine Euroopa Parlamendi kätesse ja ma kardan, et Euroopa Parlament ei ole praegusel hetkel valmis selliste küsimustega tegelema. näiteks, et Euroopa Parlament otsustatakse, et sõdurid saadetakse kuhugi operatsioonile, kuigi rahvusriigi parlamendid sellega ei ole nõus. Euroopa Parlament ei ole veel jõudnud nii kõrgemale tasemele, nii kõrgele astmele ja sellepärast ma ei saa sellest rääkima siis äh, ka armeede kaitsevägede finantseerimine on rahvusparlamentide kätes, nii et meil on piirid väga selgelt paika pandud. kõik, mis toimub Euroopa tasandil, kuulub Euroopa Parlamendi pädevusvaldkonda ja väga selgelt on paika pandud ka rahvusparlamentide eelarve kontrolli küsimused. ei ole mitte ühtegi vaakumit, ei ole vaja mitte ühtegi uut komisjoni ja seepärast ei ole meil vaja ka mitte ühtegi uut assambleed kokku kutsuda. Euroopa Parlament ei ole ka mitte valmis ja ka õiguslikult üldse mitte võimeline andma mingeid pädevusi mõnele uuele assambleele. ja ma eeldan, et riiklikud parlamendid ka mitte. nii et mis meil selles küsimuses tuleb teha, on nimelt äh, teha paremat koordineerimistööd ja anda rohkem informatsiooni. ja seda ei saa teha ühe suure kohtumise raames üks kord aastas, kus peetakse suuri kõnesid, millel on veel suur sekretariaat, mis on auahne ja soovib äh, koostada äh, tuhandeleheküljelisi raporteid, mida mitte keegi nagunii ei loe. ja niimoodi lihtsalt midagi üüratult ja niimoodi üks suur äh, üüratu kaardimaja kokku luua, millel tegelikult pole mitte mingit pädevust. rahvusparlamentidel ei ole võimalik pädevusi aga ka jälle omavahel ära jagada, nii et kõikidel parlamentidel on erinevad pädevused ja neid on mitu. nii et kui me ei soovi oma rolli täita kõrge esindaja komisjoni ja nõukogu ees, kui rahvusparlamendid ei soovi täita oma rolli riiklike valitsuste ees, siis oleks soovitav, et me vahetaksime informatsiooni omavahel selleks, et meid ei hakataks üksteise vastu ära kasutama. ja seda ei saa tehaks nii, et meil oleks mingid eriesindajad, kes vahel tulevad kokku. ei, kokku peavad tulema otsuse kandjad, otsustajad vastavatest äh, komisjonidest rahvusparlamentides. ehk siis äh, komisjonide esimehed, koordinaatorid. selleks, et toimuks piisav informatsioonivahetus ja mina arvan, et parimaks foorumiks on siin välisasjade komisjonide kohtumised Euroopa Parlamendiga ja neid kohtumisi võib korraldada Euroopa Parlamendi sekretäriat ja samuti on ka igas äh, rahvusriigi parlamendis ju sekretäriaat ja ka igas äh, Euroopa asjade või välisasjade komisjonis sekretäriaat ja need sekretäriaadid võiksid teha koostööd ja neid kohtumisi korraldada. ja nagu mina ja härra Albertini praeguse esimehena seda oleme teinud, me korraldame kohtumisi Brüsselis, aga neid me peaksime korraldama paremini ja muutma tõhusamaks. ei piisa ainult suurte sõnade tegemisest ja hiljem lihtsalt äh, tõdeda, et jah, kohtusime, ei, me peame keskenduma konkreetsetele küsimustele, millest on vaja rääkida, nagu näiteks Kaitseagentuur. kaitseagentuur on Euroopa Parlamendi kontrolli all, aga samal ajal on meil tegemist ka avalike pakkumiste ja muude küsimustega, mis on tegelikult rahvusparlamentide pädevuses, nii et kui me soovime, et meie poliitika oleks tõsiseltvõetav, siis tuleb meil tõesti midagi ära teha selleks, et Euroopa Parlamendis ja rahvusriikide parlamendis ei tehtaks mõttetut tööd. nii et meil tuleb rääkida sellest, kuidas oma tööd paremini organiseerida. meil ei ole vaja kohtumisi, kus tehakse suuri sõnu, kus kord aastas Lady Ashton tuleb kohale ja räägib, et mida te tahate, ma olen teile ju, ma olen teile ju selle kõne pidanud, ma olen kohal olnud, pange linnukene kirja ei, ma arvan, et me peaksime neid kohtumisi pragmaatilisemalt järgnevatel kuudel äh, ette valmistama ja korraldama, sest nii kiire meil selle asjaga nüüd ka ei ole. ja me loodame, et äh, Lady Ashton suudab oma ajakava niimoodi korraldada, et tal on võimalik esimesel detsembril tulla meie juurde, pole küll ki-, see veel päris kindel, aga ma loodan, et meil on siis võimalik temaga ähm, neid küsimusi arutada ja niimoodi ka oma kontrolli pädevusest kinni pidada, suur tänu! Merci, monsieur Brock, la parole à monsieur Ducarme. aitäh, härra Brock ja härra Ducarme, palun! suur aitäh ja ma tahaksin vabandada härra äh, Vao eest, kes kahjuks ei saanud täna siis siia tulla, sest et ta on kuninglik äh, media vahendaja ja tal oli missioon täna hommikul. aga ma pean ütlema, et ma tunnen suurt headmeelt selle üle, et saan osaleda arutelul, mis puudutab Euroopa ühist julgeoleku välis- ja kaitsepoliitikat. tahaksin tänada härra Albertinit, Euroopa Parlamendi välisasjade komisjoni esimeest ning teid, härra Danjani, kaitse- ja julgeoleku alakomitee esimeest, kes te tegite algatuse ja korraldasite praeguse kool-, koosoleku. Te näete, me näeme, et äh, need teemad on leidnud põhjalikku arutamist nii äh, rahvusparlamentides kui ka Euroopa Parlamendis ning arutatud on selle üle, milline on äh, elluviidavate reformide mõju. tahaksin tänada ka kolleeg Erma Brocki sissejuhatava kõne eest, kus ta selgitas Euroopa Parlamendi seisukohti nüüd aga, mis puudutab minu sõnavõttu täna, ehk siis legitiimsuse tagamine läbi äh, parlamentaarse kontrolli Euroopa julgeoleku- ja kaitsepoliitika üle, siis ma arvan, et äh, tõesti on äärmiselt oluline, et me saaksime põhjalikult arutleda selle üle, kuidas kontrollida meie relvajõude äh, ja kas see peaks toimuma parlamendi initsiatiivil või liikmesriikide initsiatiivil. enne kui sisuliste küsimuste lähen, tahaksin toonitada seda, et Belgia parlament pöörab eriti suurt tähelepanu sellele teemale, eriti võttes arvesse, et me oleme Euroopa Liidu eesistujad ning me, te näete ka, et meie esindatus on siin tänasel koosolekul kõrgetasemeline. parlamentide KOFAK-i esimene koosolek toimub kaheksateistkümnendal, üheksateistkümnendal oktoobril kaks tuhat kümme. proua Katrin Ashton, kõrge esindaja välisküsimustes ja julgeolekupoliitika osas kes on, samuti osaleb arutelul välisasjade komisjonide esimeestega ning seal arutatakse praegust Euroopa Liidu julgeoleku- ja kaitsepoliitikat. kahekümne viiendal, kahekümne kuuendal oktoobril kaks tuhat kümme Euroopa Parlament korraldab neljakümne neljanda eh, konverentsi, eh, COSAC-i konverentsi ja mis puudutab äh, ühise julgeoleku ja kaitsepoliitika ja ühise välis- ja julgeolekupoliitika parlamentaarset kontrolli, need küsimused tulevad arutelule COSAC-is ning äh, kutsutakse üles kõiki rahvusparlamente vastama seal koostatatud äh, küsimustikule. küsimustiku põhjal koostatakse neljateistkümnes COSAC-i aastane raport samuti ma tahaksin meelde tuletada Euroopa Liidu Parlamendi esimeeste konverentsi tulemused äh, kahe tuhande kümnendast aastast, võttes arvesse, äh, kuivõrd äh, eripärane on Euroopa ühise julgeoleku, kaitse ja välispoliitika roll, siis esimehed rõhutavad, et rahvusparlamentidel on tulevases parlamentaarses järelevalves ühise julgeoleku, kaitse ja välispoliitika üle esmatähtis roll seega äh, parlament, Euroopa Parlamentide esimeste konverents andis äh, Belgia parlamendile mandaadi välja töötada koos Euroopa Parlamendiga ettepanek kontrolli elluviimise kohta ning need ettepanekud esitatakse järgmisele esimeste konverentsil kahe tuhande üheteistkümnenda aasta kevadel Belgia e-, egiidi all kolmkümmend üks mai, esimene juuni kaks tuhat kümme Kosak äh, toonitas oma panust neisse töödesse, võttes arvesse ka seda, et tegemist on väga erilise poliitikavaldkonnaga ja Kosak rõhutab, et ka liikmesriikide parlamentidel on väga tähtis roll Euroopa ühise välisjulgeoleku kaitse vabandust, Euroopa ühise julgeoleku ja välispoliitika ja Euroopa ühise julgeoleku ja kaitsepoliitika osas. me peame arvestama praegu ka ju uue õigusliku keskkonnaga, Lissaboni leppega, tegemist on uue etapiga Euroopa Liidu julgeoleku ja kaitse küsimustes üldiselt. kolmekümne esimesel märtsil kaks tuhat kümme lepiti kokku selles, et lõpetatakse ka Lääne-Euroopa Liidu tegevus ning vastastikuse abistamise klausel, mis on Lissaboni leppes neljakümne teises artiklis nelja, seitsmendas punktis. Eh, selle kohaselt liikmesriikide jaoks on alanud uus ajastu ühise julgeoleku ja kaitsepoliitika osas. Brüsseli leppe lõpp tähendab seda ka, et Lääne-Euroopa Liidu Parlamentaarse Assamblee tegevuse, tegevus lõpeb ja see oli siis organiks, kus siiamaani arutati ametlikult kaitse- ja julgeolekupoliitika küsimusi alates äh, kahe tuhande üheteistkümnendast aastast, siis äh, äh, ta enam ei tegutse, me peame mõtlema, kuidas jätkata. seega jääb lahtiseks küsimus parlamentaarse kontrolli kohta kaitse- ja poli-, ja julgeolekupoliitika raames. me peame vaatama, kuidas liikmesriikide parlamendid kahekümne seitsmest liikmesriigist saaksid koos arutada Euroopa julgeoleku ja kaitsepoliitika küsimusi ja kuidas nad saaksid samuti selle poliitika elluviijatega äh, dialoogi pidada. samuti peame vaatama, milline saab olema parlamentaarses koostöös Euroopa Parlamendi roll, seda nii ühise julgeoleku kui kaitsepoliitika kui ka ühise välis- ja julgeolekupoliitika osas. samuti Euroopa Parlamendi välisasjade komisjon, tahaksin rõhutada, korraldab iga aasta arvamuste vahetus rahvusparlamentide esindajatega nii ÜJKP kui ÜVJP osas paljud räägivad sellest, et meil on puudu, et meil on tegemist äh, demokraatliku defitsiidiga, sellepärast et parlamendil ei ole väga suuri pädevusi ning liikmesriikide parlamentidele endil on aga suurem äh, pädevus, samas aga nad ei suuda ilmtingimata toime tulla väga keeruka otsuse langetamisprotsessiga nii ÜJKP kui ÜVJP osas Euroopa Liidus kuidas siis tagada otsuste legitiimsus neis mõlemas valdkonnas? kuidas vältida seda, et tekib liiga suur parlamentaarse kontrolli killustatus JKPÜ või JP osas? E, sellepärast, et killustatus tähendab ka seda, et ei ole piisavalt läbipaistvist ja jät-, ja järjepidevust. me peame vaatama, kuidas tagada võimalikult tõhus toimimine miinimumkulud ning see, et kõik saaksid nõustuda meie lähenemisviisiga. härra Andre Dumoulin, Belgia ekspert, on koostanud uurimise selle kohta ning peatselt selle uurimise tulemused ka avaldatakse esimees Donjon viitas sellele, et me peame oma töös lähtuma Lissaboni leppest, vastavalt artikli kolmkümmend kuus on Euroopa Parlamendi õigus konsultatsioonile julgeolekupoliitika osas ja konsulteerima peab parlamendiga siis kõrge esindaja. kõrge esindaja peab tagama, et Euroopa Parlamendi arvamusega arvestataks. Euroopa Parlament võib esitada küsimusi, sõnastada soovitusi kõrgele esindajale ja kaks korda aastas arutatakse parlamendis edusammu, mis on saavutatud Euroopa Liidu välispoliitikas ja sealhulgas ka Euroopa kaitse- ja julgeolekupoliitikas äh, artikkel üheksa protokollist rahvusparlamentide kohta ütleb järgmist, Euroopa Parlament ja rahvusparlamendid töötavad koos välja parlamentide vahelise tõhusa koostöö struktuurid ning vastavalt artiklile kümme samast protokollist parlamentaarsete parlamentaarne konverents võib äh, samuti korraldada parlamentidevahelisi konverentse teemade osas, äh, mis puudutavad ühist julgeoleku- ja kaitsepoliitikat. lugupeetud äh, esimees, kallid kolleegid, me peame endiselt ühise julgeoleku ja kaitsepoliitika üle kehtestama parlamentaarset kontrolli, kahekümne seitsme liikmesriigi parlamendi peavad osalema selles ja ma usun, et ka liikmesriikide parlamendid ise on seda tunnustanud. Lissaboni leppe elluviimine aga, millega tahetakse suurendada rahvusparlamentide osalust Euroopa Liidu töös, tegelikult on viinud selleni, et rahvusparlamentide roll julgeoleku ja kaitsepoliitika osas on mõneti vähenenud ning äh, see on väga kahetsusväärne, sellepärast et äh, rahvusparlamendid on eelkõige just need, kes otsustavad äh, vägede saatmise üle välismissioonidele ning samuti eelarve üle praegu seega on meil erinevad võimalused selles osas, mis puudutab parlamentaarset kontrolli. suur hulk rahvusparlamentidest on oma arvamust juba avaldanud neis küsimustes, kas oma Euroopa asjade komisjonis või välisasjade komisjonis või kas, või täiskogudel. muidugi kõik äh, ettepanekud sisaldavad ka erimeelsusi selle kohta, millised peaksid olema delegatsioonid, kui suure, kuidas rahastada seda, kuidas logistiliselt toeta seda, kui tihti koosolekud peavad toimuma, kuivõrd Euroopa Parlament peab olema kaasatud või mitte. mina ise, kui ma peaksin äh, nüüd tutvustama kõiki tehtud ettepanekuid, mis on äh, Rahvusparlamendis tedes heaks kiidetud, siis see võiks olla väga keerukas, aga ma usun, et võib-olla oleks hea siiski toonitada mõningaid võimalusi. esimeseks võimalus, võimaluseks ja seda kajastab ka viieteistkümnenda septembri raport äh, Lääne-Euroopa äh, Liidust, oleks luua alaline komisjon äh, ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika ja ühise välis- ja julgeolekupoliitika kohta vastavalt protokollile üks, kuhu kuuluks nii rahvusparlamendid kui Euroopa Liidu parlament ning delegatsioonid oleksid proportsionaalsed riikide suurusega ning delegatsioonidesse kuuluks kaks kuni kaheksa liiget, tehtaks koostööd Euroopa Parlamendiga, nii et arvesse läheksid äh, nii Rahvusparlamenti kui äh, Euroopa Parlamendi arvamused ja selle alusel tõdetaks välja ühine seisukoht. koostatakse äh, samuti iga-aastane Äh, raport. koostatakse kaks komisjoni, üks äh, kaitseküsimustes, üks äh, välisküsimustes. seda selleks, et katta kõiki küsimusi neisse valdkondadesse, sealhulgas ka erinevaid operatsioone ja varustust. juhatus oleks kahest osast koosnev, üks alaline ja üks roteeruv, rahastatakse seda liikmesriikide vahenditest. abi, logistilist abi saadaks ka Euroopa institutsioonidelt. see puudutab näiteks tõlketeenuseid, koosolekuruume ning infrastruktuuri rahastaks omakorda Euroopa ministrite nõukogu. see oli siis esimeseks lahenduseks, teiseks lahenduseks võiks olla anda ÜJKP ja ÜVJP ülene kontroll COSAC-ile. COSAC äh, tegeleks nende küsimustega oma mm, tavalistel koosolekutel, võiks korraldada ka erakorralisi koosolekuid vastavalt sisekorrale aga ma arvan, et see on, oleks selline minimalistlik lahendus. kolmas lahendus, anda parlamentaarne kontroll ÜJKP, äh, ÜVJP üle olemasolevatele koostöö äh, vormidele, kas kohvakile või liikmesriikide ja kodakile, kohvakile ja kodakile ja nemad siis peaksid otsustama selle üle, kuidas parlamentaarne kontroll peab hakkama toimima. parlamentaarne kontroll võiks eh, aset leida kas ainult kohvaki raames või siis laiendatud kodaki raames. delegatsioonidesse kuuluksid kuus saadikut igast liikmesriigist ja kuus saadikut Euroopa Parlamendist. Eh, sekretäriaat ja peaks eh, olema roteeruv poolaastate kaupa. ja see läheb kokku siis ka Prantsuse senati ettepanekuga. teised parlamendid jällegi, mõned parlamendid on jällegi ütelnud, et soovivad uut struktuuri, eh, kus osaleksid KOFAK-i ja KODAK-i esimehed. tegemist on ettepanekuga, mille on teinud Välisasjade Komisjon Ühendkuningriigist Äh, tehtud on veel üks ettepanek, mis ka siia kolmanda lahenduse alla langeb, tegemist on Itaalia ettepanekuga. ja siis selle ettepaneku, äh, Itaalia ettepaneku on esitanud nii senat kui ka äh, assamblee Prantsuse ettepaneku kohaselt, äh, nagu ma ütlesin, oleks siis kuus saadikut igast äh, Rahvusparlamendist, kuus Euroopa Parlamendist, koosolekud toimuksid Brüsselis iga kuue kuu tagant ning sekretäriaat äh, oleks ka tagatud. Te näete seega, et Rahvusparlamendid on tõesti palju tegelenud selle küsimusega ja kõvasti investeerinud sellesse. tehtud on hulgaliselt ettepanekuid ma arvan, et me peaksime nendega põhjalikult tutvuma ning äh, äh, tänasel arutelul ka vaatlema neid erinevaid ettepanekuid, aga muidugi mõista, nende kolme lahenduse raames on jällegi erinevaid variante igas ühes. aga te näete, osad tahavad rohkem anda äh, siin vastutust Euroopa Parlamendile, osad tahavad rohkem anda vastutust Ahvetile. nii et igastahes äh, väärivad kõik need ettepanekud arutamist. Te näete, et parlamentaarse kontrolli äh, osas arvamused on tõesti äärmiselt erinevad, paljud arutelud on veel käimas, kõik ettepanekud ei ole veel ametlikult ka välja tulnud. Need äh, vastavalt äh, esimeste konverentsi mandaadile Belgia parlament omakorda jätkab sellealaseid töid ja loodetavasti ka tänane arutelu veel rikastab äh, meie tööd, aitäh! kallid kolleegid, meil on alla tunni aega, mul on kakskümmend sõnavõtusoovi siin juba kirjas, nii et ma palun, et te teeksite võimalikult lühidalt kolme minutiga, palun katsuge hakkama saada, nagu siin parlamendis tavaks ja esmalt saab sõna Prantsuse senati välisasjade komisjoni president. suur tänu, kõigepealt tahaksin saksa keeles tänada meie suurt sõpra Elmar Brokki, sest nüüd me lõpuks teame, milline on asjade seis. suur tänu, aga tahaksin teile öelda, et me pole mitte teiega päris ühel nõul. samuti tahaksin tänada Belgia parlamendi esindajate, Belgia parlamenti tehtud jõupingutuste eest. ma arvan, ei ole mõtet meelde tuletada kõikidele, et Lääne-Euroopa parlamentaarne assamblee oli ainus institutsioon, mis võimaldas rahvusparlamentidel kahekümne seitsmest liikmesriigist regulaarselt, organiseeritult kokku tulla ja arutada Euroopa kaitseküsimusi. me kõik oleme nõus, et äh, kuulusid sinna ainult kümme riiki, aga äh, nad tegid väga tõhusat tööd, nagu kollektiiv Karm ka meelde tuletas. me ei saa niivõrd tundlikus teemavaldkonnas edasi liikuda mis puudutab liikmesriikide suveräänsust, ilma et äh, meil oleks tagatud täielik demokraatlik legitiimsus. ainuüksi Euroopa Parlamendi poolne kontroll meie meelest ei oleks piisav. tahaksin meelde tuletada, et äh, kaitseküsimustes tehtavad otsused sõltuvad peaasjalikult äh, liikmesriikidest ja Euroopa Parlament ei saa kontrollida rahvusparlamentide, rahvus liikmesriikide valitsuste tegevust, vabandust. lisaks sellele kaitse-eelarve üle hääletavad liikmesriigid ning otsustavad seega, kuidas konflikti lahendamisele osaletakse. meie ükshäälselt otsustasime, et äh, Lääne-Euroopa Liidu Assamblee töö lõpetamine tähendab seda, et me peaksime looma kahekümne seitsme liikmesriigi kaitseküsimuste spetsialiseerunud komisjonidest uue öö, foorumi. COSAC meie meelest võiks olla üheks selliseks lahenduseks, sellepärast et COSAC-il on kogemusi ning seal osaleb ka Euroopa Parlament. seega COSAC-i raames oleks võimalik kaasata nii Euroopa Parlament kui rahvusparlamendid rahvusparlamentide kohta käiv protokoll Lissaboni leppes täpsustab, et COSAC saab korraldada parlamentide vahelisi konverentse eh, teemade osas, näiteks arutamaks välispoliitilisi küsimusi ja ühiseid julgeolekuküsimusi, muuhulgas arutamaks ka ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika küsimusi sellest lähtudes oleks võimalik COSAC-i äh, laadi koosolekuid korraldada ja seal osaleksid peaasjalikult kaitsekomisjonide esindajad. eesmärgiks peaks olema ühel või teisel viisil tagada parlamentide vaheline kaitseküsimuste jälgimine. me tahame samuti tagada, et oleks selge seos liikmesriikide parlamentide ja Euroopa kaitsepoliitika vahel me leiame, et äh, praegune olukord ei võimalda rahvusparlamentidel oma rolli täita ja me peame edasi liikuma. me leiame, et heaks lahenduseks võiks olla selline, kus oleksid äh, kokku viidud juba olemasolevad äh, seiremeetmed ja olemasolevad legitiimsused. suur aitäh! sõna saab Robert Walter Briti parlamendist, palun. Uh, suur tänu, härra esimees. suur tänu, et te ütlesite ka, et ma mitte, mitte ainult ei esinda Ühendkuningriiki, vaid ma olin ka Lääne-Euroopa Liidu Assamblee esimees. Te ütlesite, et meil ei olnud äh, poliitilist pädevust äh, Lääne-Euroopa Liidus äh, ühise kaitse- ja julgeolekupoliitika üle järelevalvet korraldada ja seetõttu meie tegevus märtsis lõpetati. samas siin, kui te tõesti mind minu jutu pärast mõrvata tahate, siis mind kantakse vähemalt välja, sest siin kohal on mitu endist Lääne-Euroopa Liidu äh, Parlamentaarse Assamblee presidenti. ma arvan, et praegusel hetkel kannab liikmesriikide parlamentide tegevust nägemus, mida täna on juba välja öeldud, et liikmesriikide parlamendid ja valitsused otsustavad, kas saadetakse äh, vägesid missioonile, nemad ka maksavad selle äh, eest ja hangivad varustuse me räägime siin valitsustevahelisest poliitikast, mis tuuakse välja ka Lissaboni lepingus. minu enda assamblees äh, on ka vastav komisjon, mis homme kohtub, mis tegeleb äh, ka uute ideedega, mis tulenevad liikmesriikide parlamentidest. ja ideed äh, ulatuvad siis uue assamblee loomisest kuni mitte midagi tegemiseni, et, et ja et kõik jäetakse Euroopa Parlamendi hooleks. Teie artikkel üheksakümmend ütleb oma resolutsioonis, et Euroopa Parlament on ainuke institutsioon, kes võib võtta endale pädevuse korraldada järelevalvet ÜJKP üle, ma arvan, et siin on parlamendisaadikud üksmeelselt vastu sellisele sõnastusele ja me soovime leida alternatiivset mudelit. nagu Prantsusmaa kolleeg, kes just kõneles, ütles, on mõte praegu, et luuakse mingisugune COSAC-isugune üksus, kus oleks võrdselt esindatud nii liikmesriikide kui Euroopa Parlamendi saadikud, kus, mis kohtuks kaks korda aastas, aga millel ei oleks Äh, alalist äh, kohtumiskohta, minu arvates oleks see passiivne lähenemine, kus liikmesriikide parlamentide saadikud tulevad kuulama, mida neil kästakse teha ja seal ei pruugi toimuda otsest parlamentaarset järelevalvet, mina sooviksin pigem sellist proportsionaalse esindatusega Äh, alalist järelevalveüksust, mis, mille täiskogud võib-olla toimuksid siis näiteks kaks korda aastas, millel oleks väike sekretariaat, aga kõige tähtsam on, et ta tegutseks proaktiivselt ja viiks läbi tõesti parlamentaarset järelevalvet. me ei tohiks liikmesriikide parlamendisaadikutena unustada, et kuigi öö, äh, ÜJKP on parlamentidevaheline, on selleks loodud Brüsselis mitmeid rahvusvahelisi struktuure, millel on tarvis ka parlamentaarset järelevalvet äh, korra-, õigel tasemel, ehk siis liikmesriikide parlamentide tasemel. nõukogu äh, äh, sõjaväeüksused, Euroopa Kaitseagentuur ja nii edasi, kõiki neid on tarvis kontrollida ja seetõttu ma palun teid, parlamendisaadikud, et et ei unustaks Lääne-Euroopa Liidu Assamblee tööd, mida ta on viimase viiekümne aasta jooksul teinud ja me peaks looma ka uue üksuse, mis seda tööd jätkaks, suur tänu! suur aitäh ja härra Köörens Euroopa Parlamendist! Euh- suur aitäh! me kuulsime just äsja Lääne-Euroopa Liidu Parlamentaarse Assamblee presidenti ja julgeolekuküsimuste eest vastutava isiku sõnavõttu, tuleb ütelda, et me peame tunnustama tema poolt äh, ära tehtud suurt tööd. ma tahaksin, et need, kes ei usu sellesse, et nende töö on olnud kõrge kvaliteediga, tsiteeriks mulle midagi, mis on selles valdkonnas paremini ära tehtud nüüd aga ma pean ütlema, et samuti me peame väga pragmaatiliselt suhtuma parlamentaarse kontrolli küsimusse. eelarve küsimustes on viimane sõna rahvusparlamentidel. mis puudutab äh, vormi, siis äh, siin saab konsulteerida jällegi ka rahvusparlamentidega. ja jällegi rahvusparlamendid on need, kes äh, võetud kohustuste eest vastutavad, ning äh, lühikeses, keskpikas ja pikas perspektiivis tehtavate sõjaliste kulutustes on ka liikmesriigid vastutavad äh, tuumaenergia küsimustes, äh, tuumarelva küsimustes kahel Euroopa Liidu liikmesriigil on oma, oma tuumarelv olemas, teistel liikmesriikidel aga ei ole selle kohta mitte midagi ütelda. ja samas räägitakse demokraatlikust defitsiidist. milline on siis kokkuvõte? ma teeksin ettepaneku, et me peaksime ühe liikme Euroopa Parlamendist ja ühe liikme liikmesriikide seast vabandust, me peaksime üritama leida öö, äh, ühist arusaama nii Euroopa Parlamendis kui Euroopa Liidu liikmesriikide parlamentides neist küsimustest ja me peame tagama eelkõige esmalt selle, et me räägime kõik ikkagi ühest ja samast asjast. veel, härra Tükerm ja ma tahaksin äh, avaldada tunnustust tema sõnavõtule, äh, siiski oma sõnavõtus äh, kõike ei maininud, kõiki võimalusi, kui ta rääkis Kosakist, siis tihtilugu kosakis lihtsalt leiab aset kakskümmend seitse monoloogi ja nüüd me lisaksime sellele siis veel kahekümne kaheksanda. rahvusparlamendid osalevad eh, seal nagu moosipurgid riiulil, aga mingisugust arvamuste vahetust tegelikult ei toimu. lihtsalt võetakse sõna ja sellega ongi kõik. esimeste konverents Eh, seal on esindatud enamasti just eh, parlamentaarsed enamused liikmesriikidest, aga kas on piisavalt demokraatlik, mina leian, et ei. me peaksime sisse viima rohkem äh, eh, mitmekesimust. kui me tahame parlamentaarset kontrolli kehtestada, ma usun, et ma olen kolm minutit täis rääkinud, aga ma arvan, et me peaksime jah, eelkõige lähtuma pragmaatilistest aspektidest ja üritama äh, üritama omada ühte nägemust neist küsimustest, tagada, et me räägime ühest asjast. suur aitäh ja proua Elgard Taani parlamendist. suur tänu, härra esimees, et te mulle sõna andsite, suur tänu, et te tulite välja sellise algatusega selline koosolek üldse korraldada seeläbi on meil suurepärane võimalus kolleegidega arvamusi vahetada tulevase koostöö üle ja selle üle, milline, millises vormis see koostöö peaks aset leidma. kui me räägime ühisest kaitse- ja julgeolekupoliitikast Euroopa Liidus. Taani parlamendis tegeleme me usinalt selle küsimuse lahkamisega ja Taani parlament soovib laiendada koostööd kaitse- ja julgeolekupoliitika valdkonnas vastavalt Lissaboni lepingu protokollile üks. me kõik arvame, et parlamentaarne järelevalve on meie liikmesriikide parlamentide jaoks tähtis. alguspunktiks on see meil, et Taani parlament toetab peamisi järeldusi, millega on välja tulnud Briti lordide koda, et äh, välisasjade komisjoni esimeeste kohtumiste asemel peaks toimuma kuus iga-aastast äh, ÜJKP alast konverentsi. seal oleks igast parlamendist kuus esindajat, oleks kohal kaitse- ja välisasjade komisjonide esimehed ja neli ülejäänut. üks eeltingimus Taani parlamendil oleks, et välisasjade komisjoni esimees oleks võrdsel tasemel Euroopa Parlamendi välisasjade komisjoni esimehega. niisiis, meil on tarvis tagada korralik esindatus nendel koosolekutel. Taani parlament soovib ka, et nende koosolekute organiseerimine ja planeerimine oleks Euroopa Liidu troika parlamentide ülesandeks, mida toetaks ka COSAC-i ähm, ja Troika sekretäriaadid ja Euroopa Parlamenti töötajad Brüsselis. COSAC-i roll on tähtis selliste parlamendivaheliste konverentside korraldamisel. me oleme vastu eraldi sekretäriaadi loomisele sellise konverentsi korraldamiseks. mina Taani parlamendi Euroopa asjade komisjoni esinaisena olen küll huvitatud sellest, et et Taani parlament oleks siin esindatud, mina ei, küll ei pruugi iga kord kohal käia, aga võttes arvesse Lissaboni lepingut ja sellest tulenevaid uusi reegleid, soovime me, et parlamendid oleks üldises kontekstis paremini esindatud suur tänu. Jose Luis Anno, äh, Portugali kaitsekomi-, parlamendi kaitsekomisjoni president. jah, suur tänu. kõigepealt tahaksin äh, julgeoleku ja kaitse allkomisjoni esimeest tänada olen nõus sellega, mida ütles kolleeg Herman Elmar Brock ja toetan ka seda, mis, mida kuulsime Belgia esindajalt. ma arvan, et kõigepealt tuleks selgeks teha kaks tähtsat aspekti. esiteks julgeoleku ja kaitsevaldkonnas on meil uued pädevused tänu Lissaboni lepingule. ja seepärast on väga tähtis, et me leiaksime kontrolli ja testimismehhanismi ja sellel mehhanismil on kaks poolt. esiteks Euroopa poliitika pool ja ma arvan, et äh, Euroopa poliitika osas on valdkond päris täpselt määratletud, kuid meil on ka teine dimensioon, nimelt äh, rahvusparlamentide spetsiifilised pädevused kaitsepoliitika valdkonnas. ma ütlesin spetsiifilised pädevused, äh, mõeldes just eelarvele, varustusele, kaitseväe saatmisele, operatsioonidele ja kuidas äh, need kaitseväed siis ka oma ülesandeid täidavad. selline on reaalne olukord ja meil tuleb erinevad osapooled omavahel ühendada. ma ütlesin, et meil on uued pädevused ja otse loomulikult tuleb meil leida poliitiline legitiimsus. meil ei ole enam Lääne-Euroopa Liitu. meil on nüüd kõrge esindaja ja meil on nõukogu. ja tuleb tõdeda, et Lääne-Euroopa Liitu poliitilisel tasandil on siiamaani pigem ignoreeritud. nõukogu peasekretäriaat ja ka kõrge esindaja ei ole tegelikult mitte kunagi käinud Lääne-Euroopa Liidu kohtumistel. tegemist oli institutsiooniga, mis toimis hästi, kõrge kvaliteediga ja mille tööl oli väga tähtis roll ja sellepärast on tähtis minevikust õppida. ja tõesti, ma ei taha nüüd äh, rääkida sellest, millise mudeli me peaksime valima. kuulsime Belgia ja ka Prantsuse kolleegi analüüsi ja mul ei ole sellele midagi lisada. aga tahaksin lihtsalt öelda, et meie pa-, Portugali parlamendis oleme hea lahenduse poolt. ja milline peaks see hea lahendus välja nägema? on tähtis, et rahvusriigi tasandil me paneksime äh, täpselt paika pädevuse ja peaksime nendest ka kinni, eriti ka ühise välis- ja julgeolekupoliitika, ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika raames ja meil tuleb hoolitseda ka pideva koostöö eest ning ka siinkohal ei tohi ära unustada rahvusparlamente. ja peale selle on väga tähtis ja kohe lõpetan ka, väga tähtis on ka veel järgmine aspekt. meil on kakskümmend seitse liikmesriiki Euroopa Liidus ja seepärast tuleb väga selgelt defineerida, mis on välisasjade komisjonide roll. väga paljudes liikmesriikides on nendel komisjonidel ka päris suur roll kaitsepoliitika kontrollis. meil on aga kakskümmend seitse erinevat liikmesriiki, kakskümmend seitse erinevat äh, välisasjade komisjoni ja seal tõlgendatakse kaitsepoliitikat ja pädevusi erinevalt. on neid äh, riike, kus on veel eraldi ka Euroopa asjade komisjon. nii et meil tuleb koostööd süvendada, meil on ju ka parlamentide vaheline kohtumisfoorum, võib-olla tuleks luua ka veel midagi sarnast, nagu meil oli kohvak, midagi uut, mis on kohvaki sarnane ja me peaksime lähtuma sellest tööst, mida Lääne-Euroopa Liidus juba kas alustati või siis ära tehti. meil on ka vaja oma sekretäriaati ja me peame hoolitsema selle eest, et kogemused ei läheks kaduma. ja otse loomulikult tuleb edasi ka edukalt koostööd teha rahvusriikide parlamentidega, selleks et meil oleks ühine julgeoleku- ja kaitsepoliitika. suur aitäh, kallid kolleegid, ma tuletan meelde, et meil on aega vähe ja kui kõik tahavad tõesti sõna saada enne pausi, siis palun piirduge kolme minutiga. ma tuletan teile meelde, kui kolm minutit läbi saavad väikese haamrilöögikesega, nii et palun üritage ajast kinni pidada, proua Koomes Euroopa Parlamendist. suur tänu, härra esimees, ka mina olen veendunud, et seda arutelu on vaja praegu pidada. on väga tähtis, et kontrollifunktsioon oleks selgelt struktureeritud. Euroopa Parlamendil ja ka rahvusriikide parlamentidel on kontrollifunktsioon ja seda lähtuvalt Lissaboni lepingust. olen nõus sellega, mida ütles just äsja minu kolleeg Portugalist, härra Arnaud ta nimelt ütles, et on tähtis, et me õpiksime minevikust, õpiksime Lääne-Euroopa Liidu tööst, mida täna enam ei ole. ma ei kuulu nende hulka, kes ütlevad Euroopa Parlamendis, et äh, allkomisjonid Euroopa Parlamendis peaksid saama eraldi iseseisva äh, staatuse nii, et sellest muud, et sellest komisjonist tehtaks äh, iseseisev komisjon, ma ei usu, et see on praegusel hetkel vajalik. ma arvan, et on väga tähtis, et kaitse- ja julgeolekupoliitika allkomisjon jääb püsima nii, nagu ta praegusel hetkel on, et ta on välisasjade komisjoni allkomisjon ja ta sõltub välisasjade komisjonist ja EU Euroopa julgeoleku- ja kaitsepoliitika on üks osa ühisest välis- ja julgeolekupoliitikast. ja ma arvan, et me peaksime olema paindlikud, kui me hakkame seda tööd organiseerima. me ei tohiks kinni pidada jäikadest piiridest, ükski jäik eeskiri ei toimi päris elus. ja kolleeg Köörens rääkis siin ka kosakist. jah, hästi, kui me ütleme, et me soovime, et meil, meil oleks midagi sarnast nagu kosak, siis see võib endaga kaasa tuua selle, et struktuurid muutuvad liiga paindumatuks. ma ei usu aga, et me oleme sellest huvitatud me peame nii Euroopa kui ka rahvusriikide tasandil hoolitsema selle eest, et toimub pidev koostöö ja mõtete vahetus kahe erineva tasandi vahel. ja ma olen pigem selle lahenduse poolt, mille pakkus välja ta, meie Taani kolleeg. nimelt äh, lahenduse, mille puhul me mõtete vahetuse käigus jõuame teatud äh, kogumini, millel aga ei oleks äh, oma sekretäriaati. me oleme praegu kriisis. kõik peavad äh, vööd koomale tõmbama, meil ei ole finantsvahendeid, meil on vanad struktuurid, mida me võiksime kasutada ka praeguse koostöö jätkamiseks nii et me peaksime mõtteid vahetama, arvamusi vahetama Euroopa Parlamendi ja rahvusriikide parlamentide esindajate vahel ja otse loomulikult ka vastutavate komisjonide esindajatega. aitäh! ja nüüd saab Kreeka parlamendi esindaja sõna. suur tänu, härra esimees otsused, mille me peame ÜJKP alal vastu võtma, tuleb vastu võtta ühehäälselt. tegemist on valitsustevahelise üksusega, küsimusega ja parlamentidel on pigem ähm, nõuandev roll. ma olen, mul on väga hea meel, et parlamendid on kaasatud kaitseküsimustesse äh, Kreekas näiteks on kaitsepoliitikas viimane sõna parlamendil öelda. ma nõustun suuresti sellega, mida ütles härra Brock kõigepealt. kui ma teda nüüd õigesti mõistsin, teeb ta ettepaneku, et me koondame liikmesriikide parlamentide esimehed ja Euroopa parlamentide esindajad äh, ühte üksusesse. minu arvates see aga õõnestuks, õõnestaks meie tegevust. Äh, ei ole õige, et kohal on ainult komisjonide esimehed. härra Brock ütles ka, et meil ei ole vaja uuringuid, raporteid, sekretäriaati ja nii edasi ja nii edasi. kujutage aga ette, et Euroopa Parlamendil näiteks ei ole selliseid taustajõude. siis ei oleks ta võimeline tegutsema. siis ka küsimus sellest, et kõikide, mitte ainult parlamentide, vaid Euroopa institutsioonidegi töö peaks olema koordineeritud. jah, see on tore, aga ma kinnitan teile, et päris palju tööd selle nimel on juba tehtud. ja kahju on sellest, et ei kutsuta osalema teisi eh, Euroopa riikide esindajaid ma ei soovi aga olla üleni negatiivne, niisiis minu ettepanek, härra esimees, on järgmine. meil peaks olema mingisugune üksus, mis on oma esindatuselt äh, proportsionaalne liikmesriikide poolt, sellel oleks sekretäriaat, mis ei peagi olema väga suur, me ei räägi siin tohututest rahasummadest. nagu meie Euroopa Parlamendi kolleeg ütles, me ei räägi siin raha raiskamisest, see ei ole väga kallis. aga meil on tarvis vastavaid töökomisjone, meil on tarvis raporteid ja raportööre, sest ainult seeläbi saame me tõeliselt mõjutada ühtset julgeoleku- ja kaitsepoliitikat. mis puudutab eelarvet, ei räägi me siin mingitest tohututest summadest ja ma ei näe mingit põhjust, miks ei peaks rahastamisega tegelema ka liikmesriigid. muidu ei saa me oma sõnumit edastatud ka oma koduriigi inimestele. siin on, räägiti ka palju koosakist, ma ei ole selle, sellele üldse vastu, et koosak ka kaasata, aga praegusel hetkel ei ole koosak tulenevad oma ülesehitusest tõhusalt, tõhus. mina juhtisin koosakit ka lühikest aega ja ma tundsin, et ta otsuste tegemise võime oli väga nõrk. minu arvates on probleem selles, et koosakis olevad Euroopa Parlamendi liikmed ei soovigi, et koosak endale liiga palju võimu saaks. meil on tarvis midagi palju paremat, kui koosak seda on härra esimees katkestab aga kõneleja kallis kolleeg, meil on tõesti väga vähe aega, kõik äh, parlamendid, kes siin on kohas taha, kohal, tahavad ka sõna ja see on ka iseenesestmõistetav, nii et palun, tõesti pidage oma kolmest minutist kinni. härra Forflund, Rootsi välisasjade komisjonist. To... suur tänu, härra esimees, ma üritan kolmest minutist kinni pidada kõigepealt tahaksin ma tänada Euroopa Parlamenti külalislahkuse eest ja teiseks tuletaksin ma meelde, et ühise kaitse- ja julgeolekupoliitika alusdokumendi lõiked seitse ja kaheksa mis võeti vastu parlamendi spiikrite konverentsil Stockholmil, öeldakse, et mis puudutab äh, ühist julgeoleku- ja kaitsepoliitikat ja rahvusparlamentide rolli selle toimimises, rõhutavad parlamentide spiikrid äh, liikmesriikide parlamentide tähtsust äh, tulevases järelevalves. punkt seitse siis, spiikrid palusid, et uus Euroopa Liidu eesistujamaa võtaks oma aruteludes seda aspekti ka arvesse ja loodetakse, et otsus on vastu võetud ennem järgmist Euroopa liikmesriikide parlamentide spiikrite konverentsi. ehk siis spiikrid rõhutasid liikmesriikide parlamentide olulist rolli tulevases parlamentaarses järelevalve, järelevalves, me oleme tänulikud, et Euroopa Liidu eesistujamaa võtab oma aruteludes seda ka arvesse. esindajad Eestist, Leedust ja Ühendkuningriigist, nagu ka meie arvavad, arvasid, et juhtrollis peaks olema liikmesriikide parlamendid, samas mõistame me Euroopa Parlamendi huvi, mis puudutab äh, parlamentaarset järelevalvet ja me mõistame ka, et Euroopa Parlamendil äh, peab olema juurdepääs infole. selles kontekstis märgime me ka ära, et Euroopa Parlament on esindatud nii COSAC-is kui ka CODAC-is. ja me tervitame Euroopa Parlamendi panust nendes organisatsioonides, seega suur tänu. väga kena, te pidasite tõesti ajast nüüd nii täpselt kinni, härra Tänak Euroopa Parlamendist, palun. Uh, jah, ei ole kahtlustki, et Broki raport uh, välisteenistuse koostamise kohta oli parlamendi, Euroopa Parlamendi lähtepunktist edukas. kriisi ajal uh, olid Euroopa juhid natukene Äh, pigistanud silma kinni Lissaboni protsessi osas ja selles võimuvaakumis sai Euroopa Parlament endale isegi suuremaid konsulteerimisõigusi, kui Lissaboni leping seda ette nägi. niisiis, Euroopa Parlamendil on õigus äh, kinnitada, äh, kinnitada ametisse välisteenistuse personal, seda ei ole isegi mitmel liikmesriigi parlamendil Ühendkuningriik on arvamusel, et liikmesriikide parlamendid äh, äh, äh, et liikmesriikide parlamendid peaksid mängima juhtivrolli ja ainult nendel peaks olema õigus inimesi ametisse määrata, me oleme ka vastu Euroopa äh, armee loomisele, see äh,, ma tervitan Bob Walterit, kes äh, meie kolleeg Ühendkuningriigis, kes oli Lääne-Euroopa Liidu Parlamentaarse Assamblee president ja me arvame, et on tarvis luua see uus sarnane üksus, mis tegeleb eelarve järelevalvega, tuleb meeles pidada, et eh, missioone rahastab Euroopa Liidu eelarve, mitte liikmesriikide eelarve, näiteks Kosovo, eh, siin võib näiteks tuua Kosovo missiooni seetõttu meil on tarvis suuremat liikmesriikide ja Euroopa Parlamendi saadikute koostööd, mitte rivaalitsemist, kui me räägime siin sellest uuest konverentsist, mis, mitte assambleest. ma ei soovi, et ÜVJP-d ja ÜJKP-d äh, äh, lahku aetaks, sest nad äh, sarnanevad vägagi üksteisele. ja ma teeksin äh, ette, ettepaneku, et äh, vahekord parlamendisaadikute vahel oleks kolm ühele, mis puudutab Euroopa liikmesriikide parlamendisaadikuid, ma ei tea, kas sinna kutsuda ka näiteks komisjonide aseesimehed, ma ei tea, ma ei tea, kas kutsuda ka teisi saadikuid parlamentidest, seda tuleb veel arutada, sekretäriaati peaks rahastama liikmesriikide parlamendid ja koosolekud peaksid toimuma Euroopa Nõukogus siin Brüsselis, mitte meie parlamendis. ning samuti peaks olema öö, äh, mingisugune rotatsioon koosolekute korraldamiseks liikmesriikide vahel ma ei ole nõus äh, Lordide Koja esindaja arvamusega, et Kosak ja Kodak peaksid äh, tegelema ainult sellega, sest seal on väga vähe parlamendisaadikuid kohal. ja võttes arvesse äh, tsiviiljärelevalve tähtsust missioonide puhul, oleks see absurdne. Richard Ottaway öö, ähm, öö, ähm, ala, Briti alamkojast öö, külastas meie koda hiljuti ja nemad tundusid, et nad jagavad enam-vähem meie arvamusi. üks Briti euroskeptik ütles isegi, et meil on tarvis kaasata Euroopa Parlamendi saadikuid, sest ainult nemad mõistavad Euroopa institutsioonide keerukust, suur tänu. ja nüüd saab äh, Belgia senati äh, välisasjade komisjoni president sõna. suur aitäh suur aitäh selle eest, et te korraldasite tänase koosoleku, sellepärast et see on tõesti äärmiselt hädavajalik. tahaksin ütelda, et need tingimused, kus me kokku tuleme praegu, on muidugi mõiste seotud sellega, kuidas Euroopa Liit on arenenud, sellega, et Lissaboni lepe kiideti heaks ja Lissaboni lepe tõi endaga kaasa Brüsseli muudetud kokkuleppe tühistamise. nüüd oleks äärmiselt kahetsed, kahetsusväärne see, et me kõik usume, et me peaksime Euroopa edasi viima ja et see, mis peaks Euroopat edasi viima ehk Lissaboni lepe, toob endaga kaasa demokraatliku defitsiidi niivõrd äh, põhitähtsas küsimuses nagu kaitse- ja julgeolekupoliitika ja ma kardan, et nii see lähebki, kui me ei saa lahti institutsioonide vahelisest rivaliteedist. ühest küljest on meil rahvusparlamendid, siis ja teisest küljest Euroopa Parlament. me kuulsime, mida härra Brock ütles, rohkem on tsiviilmissioone kui militaarmissioone ja ma usun aga, et see mingil juhul ei vähenda militaar- missioonide tähtsust ning nende traagikat ja see ei vähenda ka rahvusparlamentide osa, kui nad saadavad oma kodanikke sõjapiirkondadesse, nii et palun. Äh, Lääne-Euroopa Liidu Assamblee, mis nüüd oma töö lõpetab, siiani tegi suuri teeneid kõikidele asjast huvitatud rahvusparlamentide liikmetele seda kuuekümne aasta jooksul tegeledes julgeolekuprobleemidega kogu Euroopas. Nad, tunnistagem, et kui me Euroopa julgeoleku ja kaitsepoliitikat üles ehitame, siis äh, me peame lähtuma Euroopa, mitte ainuüksi liikmesriikide huvidest. tahaksin viidata aluslepingule, artiklis üheksa on öeldud, et Euroopa Parlamendi ja rahvusparlamendid peavad koos oma koostöövormi välja töötama, seda esiteks, ja artiklis kümme öeldakse, et koos eh, saavad nad korraldada eh, või luua konverentse või vastavaid üksusi siis eh, ning arutada teemasid, mis nende meeles tunduvad olevat asjakohased. ja ma pöördungi nüüd kõigi teie poole ja palun, et te seda lepet kohaldaksite ja et otsustaksite, et me hakkame koos töötama, rahvusparlamendid ja Euroopa Parlament parlamentaarses mm, alalises, alalise konverentsi raames. iga aasta nõukogu äh, koostab äh, aruande selle teema kohta ning selline konverents võimaldaks meil nõukoguga dialoogi pidada. ma olen veendunud, et kui me loome ühise assamblee Rahvusparlamentide ja Euroopa Parlamendi vahel, siis Euroopa Parlamendi saadikud Äh, võidaksid väga palju sellest ja saaksid palju rohkem teavet. sellepärast, et sinna tuleksid äh, äh, riigijuhid, sinna tuleksid väejuhid, sõjaväejuhid, peakorterite juhid rääkima neist küsimustest ja seda Euroopa Parlamendis ei toimu. vahendeid ei olekski nii palju vaja, ruumid on olemas, sekretariaadid on olemas, neid on olemas, sekretäre on nii rahvusparlamentides kui Euroopa Parlamendis, on vaja lihtsalt nende koostöö tagada. ja ma usun, et see võimaldaks kõikidel Rahvusparlamendi liikmetel, kui nad otsustavad saata oma vägesid kuhugi ja kuna ma, nad oma mm, eelarvet hääletavad, siis silmas pidada ka kogu Euroopa huvisid. suur aitäh, härra Salunainen, Soome välisasjade komisjoni president. Chairman uh,, let me first of all thank suur tänu, härra esimees, kõigepealt tahaksime tänada härra Brocki väga sisuka ettekande eest. jah, tõepoolest, nüüd me peame mõtlema selle üle, kuidas jätkata dialoogi välis- ja julgeolekupoliitika üle Euroopa tasemel. Soome jaoks on see ühine poliitika eriti oluline. ja ma arvan, et see kehtib ka teiste Euroopa Liidu mitte NATO riikide puhul. Soomes on meil hea parlamentaarse järelevalve süsteem, mis põhineb meie põhiseadusel, seega min-, esiteks tahaksin rõhutada, et me peaksime tugevdama järelevalvet liikmesriigi tasemel, sest seal on see kõige tõhusam. teisalt jagame me arvamust, et liikmesriikide parlamentidel on tarvis kindlasti jätkata ka dialoogi Euroopa tasemel ÜVJP üle. sellest peab tulenema lisaväärtus tööle liikmesriigi tasandil liikmesriikide parlamendid peaksid olema selles äh, dialoogis esirinnas, aga oluline on ka Euroopa Parlamendi panus. meil on tarvis paindlikku struktuuri, mis võimaldab ka kolleegidel mitte Euroopa Liidu parlamentidest osaleda. see kehtis ka Lääne-Euroopa Liidu puhul. me peaksime sellise lähenemisega jätkama. samuti peame me mõtlema tõsiselt selle üle, kuidas tugevdada julgeoleku- ja kaitsepoliitikat, ilma et me, meie töö kattuks NATO omaga. ma arvan, et kõige praktilisem ja odavaim viis oleks mõelda, kuidas võiks edasi arendada praeguseid äh, välis- ja äh, kaitsekomisjonide esimeeste koosolekuid. mul on siin üks ettepanek, kuna meil on tarvis läbipaistvust siis kuidas me saame oma ideid edasi arendada ja kuidas peaks see üksus vastu võtma öö, otsuseid. kui nüüd kokku võtta Soome positsioon, siis par-, parlamentidevaheline koostöö omaks lisaväärtust, esindatus ei peaks tulenema riigi suurusest, keskenduma peaks sisulistele tulemustele ja reaalsetele aruteludele, me peaks edendama avatud osalust, kus oleks kaasatud ka mitte Euroopa Liidu riigid me peame olema pragmaatilised ja võimalikult äh, tõhusad, meil oleks tarvis oma sekretäriaati ja otsuseid peaks vastu võetama võimalikult kiiresti, suur tänu, härra esimees. suur aitäh, Andrew Duff Euroopa Parlamendist. Eh, mis puudutab parlamentaarset järelevalvet, siis ma arvan, et me peaksime selle peale mõtlema, et kelle käes täpselt võim on või me ei ole roteeruva eesistujamaa, vaid Euroopa Nõukogu alalise presidendi käes ning samuti välisasjade ministrite nõukogu käes. Koosaki lahendus põhineb eeldusel, et roteeruv eesistuja mängib endiselt mingisugust olulist rolli ei. Koosaki lahendus tähendaks seda, et Euroopa Parlament oleks vägagi alaesindatud. kui me seda aga teeme, siis ei järgi me Lissaboni lepingu loogikat. Lissaboni leping on tul-, veel lisaks valitsustevahelisele lähenemisele ÜVJP-le ja ÜJKP-le Catherine Ashton tuleb välja, võib tulla välja poliitiliste ettepanekutega ja nõukogu otsustab vastavalt kvalifitseeritud häälteenamusele. ma arvan, et me peame aru saama sellest, millest mõned kolleegid ei ole aru saanud. nimelt, et on kolm erinevat parlamentaarset funktsiooni, mis on erinevad vastavalt rahvusriikide parlamentide ajaloole. meil on vanad ajaloolised pädevused, meil on uued Euroopa Parlamendi pädevused ja neid tuleb kasutada tõhusalt. ja kolmas aspekt on see ühine koostöö aspekt. ja meil tuleb välja selgitada, mis on ühine kõikidele liikmesriikidele ja mis on ühine Euroopa julgeolekupoliitika aspektist? parlamentide vaheline koostöö minu arvates peaks kõigepealt need ühised huvid paika panema ja siis panema paika ka poliitilised ja rahalised äh, alused lähtudes nendest otsustest, ähm, mis on defineeritud ühise välis- ja julgeolekupoliitika ning Euroopa julgeoleku- ja kaitsepoliitika kaudu. ja see on meie ülesanne, see ei ole meie haarte ulatusest väljas. suur aitäh, härra Franz Ulitsa Rumeenia parlamendist. suur aitäh! see arutelu ÜVJP ja ÜJKP üle on väga oluline, sest siin on tegemist ka selle kahekordse demokraatliku defitsiidiga. Euroopa Parlamendil on väga nõrk otsuste tegemise võim, aga samas nad, neil on suur pädevus, mis puudutab otsuste kujundamist, samas vastupidine kehtib liikmesriikide parlamentide kohta. seega ainult siis, kui me teeme koostööd, saavad mõlemad parlamendid mängida olulist rolli demokraatilise legitiimsuse tagamisel ühtse kaitse- ja julgeolekupoliitika puhul. daamid ja härrad, üks tundlikke küsimusi on loomulikult Lääne-Euroopa Liidu assamblee laialisaatmine. see assamblee tegeles just julgeoleku ja kaitse küsimustega. ühelt poolt Lääne-Euroopa Liidu pädevuste ülekandumine Euroopa ja liikmesriikide parlamentidele võiks tugevdada järelevalvet, sest nendel parlamentidel on pädevus mõjutada nii eelarveprotsessi kui ka Euroopa Liidu ja liikmesriikide poliitikat. teisalt, Lääne-Euroopa Liidul sellist pädevust ei olnud, aga ta mängis endiselt olulist rolli. seetõttu peaksime me looma mingisuguse erimehhanismi, mis sarnaneks koosakile mis tegeleks siis julgeoleku ja kaitse küsimustega. nagu siin ettepanek juba tehti. daamid ja härrad, Lissaboni lepingus on vastavad sätted, mis räägivad paremast järelevalvest nõukogu, Euroopa ja liikmesriikide parlamendid peavad aga välja töötama vajalikud instrumendid, et järelevalve ei jääks lihtsalt ilusaks sõnaks. igatahes, daamid ja härrad, tööd on vaja veel teha kõvasti, nagu te teate, vastavalt aluslepingule on liikmesriikidel lõppsõna öelda ühtse välis- ja julgeolekupoliitika asjus, seetõttu on liikmesriikide parlamendid paremas olukorras kui ükski Euroopa tasemel üksus, mõjutamaks äh, otsuseid meie liikmesriikide sees. tõsiasi on aga see, et vastavalt Lissaboni lepingule saame me juba võtta olemasoleva mehhanismi ja kujundada see, äh, viia, viia see järgmisele tasemele. daamid ja härrad, nüüdsest ei ole parlamentidevaheline dialoog ainult arvamuste vahetuse ja kogemuste vahetamise foorum, vaid vahend demokraatlikuks järelevalveks Euroopa Liidu poliitikate ja instrumentide üle. suur tänu! suur aitäh! ja Lordide Koja esindaja, palun! suur tänu, härra esimees! alustuseks sooviksin ma öelda, et ma tervitan sellise koosoleku korraldamist, see on ol-, see annab olulise panuse meie aruteludesse pärast Koosaki ja Koodaki koosolekuid ja maikuist Stockholmi spiikrite koosolekut meeldiv oli ka, et äh, härra Brock juba välja kuulutas, et spiikrite järgmine konverents toimub järgmise maikuu, järgmises maikuus Brüsselis. Briti alamkoja esindajatega kohtusin ma hiljuti samuti, tundub, et on päris suur öö, äh, öö, äh, konsensus öö, seal ka lordide koju hiljutise dokumendi osas meie otsused põhinduvad artiklile kümme protokollist üks Lissaboni lepingus, kus öeldakse, et see COSAC, mis võib korraldada parlamentidevahelisi konverentse erinevatel teemadel ÜVJP ja ÜJKP asjus, artikkel üheksa ei ei tühista artikli kümme esimest osa, seda tuleb meeles pidada. aga loomulikult soovime me pidada tõhusaid ja kasulikke arutelusid ka kolleegidega Euroopa Parlamendist. samuti arvan ma, et meil on tarvis Kodaki ja Kosaki eh, eh, peale ehitada veel uus struktuur, kus oleks esindatud kõik eh, Euroopa liikmesriikide parlamentide äh, esindajad, näiteks võiks seal olla ka Euroopa komi-, asjade komisjoni esindajad, nagu Taani kolleeg juba ütles. samuti soovime me tagada, et Euroopa Parlament kuigi ma mõistan küll, nagu, mida ütles kolleeg Tännok äh, siin, et probleeme tekitab äh, siin üks poliitiline fraktsioon, igatahes tuleks rohkem kaasata ka Euroopa Parlamenti. aga meil oleks tar-, ei oleks tarvis mingisugust raskekujulist struktuuri äh,, liikmesriigid ei saa lubada selliseid kulusid praegusel hetkel ja ma, mul on tunne, et äh, inimesed, et, e, et, et ei, selline alaline sekretäriaat ei ole päris võimalik. samas, kui meie organisatsiooni töö ei saa, tulemused ei saa olema otsesed, et sellel ei ole raporteid, vaid töö tulemus on kaudne, siis arvan ma, et isegi seeläbi saab tegelikult paremini teavitada liikmesriikide parlamendisaadikuid ja nemad saavad oma tööd teha paremini, seega ma pooldan sellist kerget struktuuri. suur aitäh, härra Gualtieri! suur tänu, härra esimees! see arutelu näitas, et meil on tegemist täiesti uue olukorraga täiesti uue küsimuse püstitusega. ja meil tuleb nüüd õppida selle uue olukorraga ümber käima. ja me peaksime üritama üksteisest paremini aru saada. ei saa olla mitte mingit kahtlust selles, et äh, riiklikud äh, parlamendid sellise nii tähtsa poliitika kujundamisel mängivad põhilist rolli. ja Euroopa Parlament peab sellega arvestama, peab aru saama, et rahvusriikide parlamendid e-, ei tohi sattuda unustuse hõlma pärast uue lepingu jõustumist, vaid et nad on Euroopa demok-, kraadliku maastiku üheks tähtsaks osaks ja et rahvusriikide parlamendid mängivad suurt rolli demokraatia tugevdamisel Euroopa Liidus ja ka Euroopa Liidu ülesehitamisel. kuid te peate ka aru saama, et mit-, et et äh, riiklik poliitika ei ole see, mis oleks päevakorras kõige tähtsamal kohal, vaid alati tuleb arvestada ka Euroopa tasandiga. meil on Euroopa Liidu institutsioonid, mis võtavad vastu otsuseid ja Euroopa Parlament on tegelikult äh, nii-öelda parlamentaarseks rööpmeks Euroopa Liidus, esindades kodanikke. ning Lissaboni leping on väga selgelt välja toonud äh, selle kõrval ka rahvusriikide parlamentide rolli ja annab talle ka uued pädev-, annab neile ka uued pädevused. parlamentaarne kontroll ähm, valitsuste üle ehk siis nõukogu üle on tähtis ja see on väga-väga tähtis, eriti kui me räägime demokraatliku protsessi legitimiseerimisest Euroopa Liidus. kuid see on midagi muud kui see, mida meie praegusel hetkel siin teeme. meie üritame välja töötada parlamentaarse koostöö uut viisi. seda ei ole Lissaboni lepinguga paika pandud nii et seepärast tuleb toonitada, et Euroopa Parlamendil on tähtsad ülesanded ka otsuse, otsuste tegemisel. näiteks äh, nende otsuste tegemisel, mis on äh, paika pandud artiklis kolmkümmend kuus ehk siis ühine välis- ja julgeolekupoliitika. pannakse paika, kes on pädev. ja seal on selgelt öeldud, et et äh, välisministrite nõukogu esimees on selleks ja peale selle on välja toodud veel eraldi tsiviilmissioonid ja sõjalised missioonid. nii et meil on tõesti tegemist täiesti uue olukorraga, millega me peame kõigepealt tegelema. meil tuleb leida oma tee, meil tuleb äh, protokolli õigesti tõlgendada ja hoolitseda selle eest, et ähm, parlamentaarse kontrolli uut vormi on ikkagi võimalik luua, kuid äh, seda parlamentaarset uut kontrolli peaks toetama nii Euroopa Parlament kui ka rahvusriikide parlamendid. siis see küsimus, kas meil on vaja uut sekretäriaati või mitte, kui jah, siis kuidas see peaks välja nägema? ma arvan, et ei meil ei ole vaja uut sekretäriaati, me peame lihtsalt maha istuma ja kõigepealt looma dialoogu rahvusriikide parlamentide ja Euroopa Parlamendi vahel, selleks et meil oleks foorum, kus mõtteid vahetada, aitäh! aitäh, äh, Bulgaaria Rahvusassambleest härra Sukarski! härra esimees, daamid ja härrad, vabandust, ähm, suur tänu, et andsite võimaluse sellest arutelust osa võtta ja ma tean, et tegelikult on lõunapaus juba alanud. ja ilmselgelt äh, meie tähelepanuvõime on kadunud, nii et ma kasu, katsun tõesti kõigest kolm minutit sõna võtta. kaitsepoliitika on kõige vähem ühine poliitika meie ühisest välis- ja julgeolekupoliitikast, üritan seda selgitada. liikmesriigid saavad otsustada, kui suveräänsed nad on. täiesti ilmselgelt Euroopa Liidul ei ole kaitseväge ega sõjaväge ja seetõttu on meil vaja selles küsimuses parlamentaarset kontrolli rahvusriikide parlamentide poolt. kui me räägime parlamentaarsest kontrollist, siis tuleb rääkida järelevalvemehhanismist. järelevalvemehhanismi ei ole võimalik harmoniseerida ja seepärast pole seda ka tehtud. seepärast on meil vaja rahvusriikide parlamentide kontrolli, mis arvestab poliitilise mitmekesisusega ja selleks, et seda teha, tuleb arvestada, kui erinevad on rahvusriikide parlamendid. on väga hea, et loodi Euroopa välisteenistus ja et selle loomine võtab aega, sest meie saame kasutada seda aega selleks, et äh, tõlgendada ühist välis- ja julgeolekupoliitikat, sest kui diplomaadid lõpuks tööle asuvad, on neil selgelt välja töötatud äh, poliitika ja nendel diplomaatidel ei ole parlamentaarset kontrolli ja minu üleskutse rahvusparlamentidele oleks, et kiirendataks dialoogi rahvusriikide parlamentide siseselt selleks, et me leiaksime Euroopa Liidule sobiva parlamentaarse kontrollimehhanismi ja muudaksime rahvusriikide parlamendid äh, selliseks, et nad äh, annaksid oma panuse võimalikult kiiresti. Küprose parlamentaarse assamblee esindaja, palun. ανταποκρίνομαι στην έκκλησή σας να... Suur aitäh, ma pean kinni teie soovidest ja räägin lühidalt. aga mul on paar äh, märkust siiski. Lissaboni lepe pakub meile uusi võimalusi ühise julgeoleku ja kaitsepoliitika ja ühise välise julgeolekupoliitika osas, aga ma tahaksin lisada, et selleks, et Euroopa Liit saaks mängida maailma malelaual olulist rolli, siis me peame oma poliitikat laiendama ja ka süviti edasi arendama. ja teiseks, võttes arvesse seda, mida täna hommikul on öeldud, on selge, et äh, ühise julgeoleku ja välispoliitika üle on vaja parlamentaarset kontrolli ühine julgeoleku ja, ja kaitsepoliitika kuulub ühise äh, välispoliitika alla. ning kindlasti rahvusparlamendid peavad olema siia kaasatud. tegemist on ju äh, poliitikaga, mis langeb liikmesriikide valitsuste pädevusse, seega rahvusparlamentide kaasamine on hädavajalik, nemad on vastutavad liikmesriikide kaitsepoliitika eest Äh, seda nii liikmesriikide otsuste osas kui ka vajalike rahaliste vahendite eraldamise osas. edasi, Euroopa Parlamendi osalemine on äh, samuti vajalik ja legitiimne, võttes arvesse seda, milline on Euroopa Parlamendi roll nende poliitikate elluviimisel, kuid võttes arvesse ka Euroopa Parlamendi koostööd ja teatud funktsioone Ehm, mis on seotud teiste ametitega, nagu eh, kõrge esindaja amet. nii et meil on siis eh, kaks erinevat eh, sammast siin, ühenduse sammas ning valitsuste osa ja lõpetuseks tahaksin tervitada kõike seda, mida kolleegid ütlesid eelmises osas Küprose küsimuse kohta, sest et Küprose küsimus tõesti tekitab pingeid Euroopa Liidu ning NATO vahelistes suhetes. minu kolleeg härra Neufitu äh, omalt poolt tuli välja igati asjakohaste argumentidega Euroopa Liidu ja Küprose suhete ja NATO suhete kohta, kuid tahaksin veel täpsustada järgmist ei piisa sellest, et me sõnastame siin häid soove ja ütleme, et Küprose küsimus tuleb lahendada. ma tahaksin siiski ütelda, et Euroopa Liidul ja Euroopa Parlamendil on siin oma vastutus, sellepärast et kaubanduseeskirjade äh, tõttu, millega te olete kursis, kui ei oleks mingeid eeskirju, siis äh, Küprose küsimus oleks veelgi tõsisem. jah, aitäh Äh, ma mitte ainult meie lõuna pärast ei muretse, vaid meil on lisaks sellele siin tööl ka tõlgid, äh, kelle pärast ma muretsen ja nad on võimaldanud meil nüüd natukene ajast üle minna. ja tahaksin tänada neid, härra Tsingeris, äh, Leedu parlamendi välisasjade komisjoni esindaja. härra Tsingeris. jah, ka mina sooviksin tänada härra Brocki, ütleb härra Tsingeris saksa keeles. kallid kallis kolleeg, me täname sind äh, selle eest, et oled olnud selle küsimuse patrooniks. sa oled väga selgelt välja öelnud, äh, et mida Euroopa Liit kaitseb, sa oled väga selgelt välja toonud selle väärtuste süsteemi, mida Euroopa Liit kaitseb, meil ei ole tegemist lihtsalt mandriga. meie mandril, Euroopa mandril on ajalugu, kus tuleb mainida ka seda, et kahekümnendal sajandil toimus kaks maailmasõda ja see väärtuste süsteem tähendab seda, et äh, parlamentaarne patruunlus tähendab seda, et meil on teatud väärtuste süsteem ja poliitilisel pool on meil need kolm komisjoni ja kolm ettepanekut kuid kõige tähtsam on see, et kohvak, ma väga vabandan selle nime pärast, aga siin on kirjas, et kohvak peaks olema koos kaitseküsimustega, seda on väga lihtne teha ja siis pandakse sellele institutsioonile nimeks kohvtak, mis kõlab võib-olla natukene paremini kui kohvak ja kohvtak tuleks kokku kaks korda aastas äh, iga poole aasta tagant ja see ei maksaks mitte midagi, see oleks äh, meie ettepanek ja ma arvan, et tegemist on ratsionaalse ettepanekuga. meie parlamendist. ja meie jaoks on tähtis, et äh, see assamblee oleks esimene assamblee, mis koondaks nii NATO kui ka NATO peasekretäri ja ka NATO tsiviilpoole esindajad. meil on vaja kokku tulla ja rääkida neist asjust selleks, et me saaksime ka rahvusriikide parlamentides paremini aru sõjalise poole rahastamisest ja seda ka rahvale selgitada. meil on vaja informatsiooni ja siis tuleb meil teha kõik, mis teha tuleb, ma saan aru, et otsused võib-olla on koduriigis ebapopulaarsed, kuid me peame neid kulutusi õigustama. härra Kaaler, Rahvapartei nimel väga lühidalt ja seejärel lõpetuseks Elmar Prokk. jah, suur tänu, mul on jäänud äh, rahvusriikide parlamentide kolleegide arvamustest mulje, et äh, Lääne-Euroopa Liidus tehtud kogemused, äh, mida saime üheskoos lähevad kaduma, aga ma ei usu seda, sest vastus sellele küsimusele on see, mida ütles härra Prokk, me peame teatud aja tagant kokku tulema ja rääkima konkreetsetest küsimustest, mitte pidama pidukõnesid. me peame tulema kokku ja rääkima konkreetsetest sõjalistest operatsioonidest ja Euroopa Parlament saab rääkida tsiviilpoolest, sest see on meie pädevuses eelarve kaudu ja teie kodudes oma parlamentides saate rääkida sõjalistest kulutustest ja niimoodi on meil võimalik konkreetselt äh, läbi rääkida selles osas, mis on võimalik ja mis mitte. mida me ei saa ka teha, on minu arvates see, et me Euroopa ja rahvusriikide legitiimsuse vahel loome veel kolmanda tasandi, sellepärast et me ei saa legitiimsust kuhugi kuhjata. Briti Ühendkuningriigi parlament pole mitte kunagi ühehäälselt äh, siduvaks kuulutanud Lääne-Euroopa Liidu resolutsioone, ei, ta on ikkagi lähtunud Ühendkuningriigi parlamendi otsustest. kuigi Lääne-Euroopa Liidu resolutsioonide väljatöötamisel olid Ühendriigi kolleegid kohal. nii et tähtis on see, et me ei looks mingit kolmandat tasandit. ja seepärast ma loodan, et äh, kolleeg Brocki ettepaneku kust lähtudes on meil võimalik tõesti reeglipäraselt koos käia, korrapäraselt koos käia ja arvamusi vahetada ja mis puudutas sekretäriaati, siis jah, meil on omad võimalused ja omad sekretäriaadid ja teil rahvusriikide parlamentide esindajatena on ju ka esindused äh, Brüsselis, nii et me võime need äh, jõud ühendada oma administratiivsete võimalustega selleks, et äh, kõik kohtumised äh, toimuksid nii, et kõikide poolte huvisid on arvestatud. suur aitäh ja Elmar, lõppsõna on sinul. Äh, suur tänu, ma tänan kõikide ettepanekute eest, sest ka minu jaoks oli mõnigi asi selgemaks. tahaksin jätkata sealt, kus lõpetas kolleeg Kaaler. kõik peavad kasutama oma õigusi selles kohas, kus need põhiseadusega tema jaoks paika on pandud. ja pädevus ei saa anda üle mõnele institutsioonile, kui seda pole ette nähtud. kui ma oleks tahtnud, et ühise välis- ja julgeolekupoliitika jaoks oleks mingi oma parlament, siis oleks see lepingusse sisse kirjutatud. ei, sinna kirjutati kirja koostöö. ei kirjutatud mitte kontroll, vaid mõttevahetus. see on protokollis kirjas ja ma arvan, et see on väga tähtis. me ei saa ju ka Lääne-Euroopa Liidu puhul äh, mingeid konkreetseid ettekirjutusi teha, keegi ütles, et tõrvik tuleb edasi anda, aga kuidas anda edasi tõrvikut, mida pole kunagi eksisteerinud? Euroopa Parlament kaitseb oma õigusi nii, nagu iga rahvusriigi parlament kaitseb oma õigusi vastavalt sellele, kuidas nad on Lissaboni lepingus kajastatud ja ma arvan, et seda tuleks selgesõnalisemalt välja öelda. mida me peaksime uurima, ja see on minu ettepanek, me kuulsime, et pärast Lissaboni lepingut ütles üks kolleeg olevat meil suur demokraatlik lõhe. mina ei näe seda lõhet, kui ta oleks olemas, siis tuleks seda uurida. seepärast teen ettepaneku, et meie Euroopa Parlamendi nimel saadame teile dokumendi, kus me viime läbi uuringu selle kohta, kus on pädevused ja kus tuleks midagi muuta. ja võib-olla tõesti ma olen asjadest valesti aru saanud ja see dokument siis paneks asjad paika. ma arvan, et me peaksime nendest asjadest rääkima, kui me leiame kuskil lõhe, siis tuleb mõelda, kuidas seda lõhet su äh, sulgeda. mul on jäänud mulje, et äh, tihti ei teadvustata endale, mis on Euroopa Parlamendi õigused vastavalt Lissaboni lepingule ja kuidas me oleme seotud Euroopa välisteenistusega. ma arvan, et me peaksime sellest konkreetsemalt rääkima selleks, et me teaksime, millised on järelmõjud. nüüd need ettepanekud, mida tegid kolleegid Kosak. Kosak kujutab tegelikult endast Euroopa asjade komisjoni, see ei kujuta endast välisasjade komisjone ega ka kaitsekomisjone. muide, kui ma ütlesin, et need õigused, mis meil teatavates valdkondades olemas on, siis ma ei, ei viita sellele, et Euroopa Parlament oleks ühel pool ja rahvusriikide parlamendid teisel pool. ei, ärgem unust-, ma sain praegusel hetkel aru, et Euroopa Parlament äh, muudus, moodustab sellest kreemiumist kõigest ühe kahekümne kaheksandiku, nii et ma ei kujuta ette, kuidas sellised asjad on ära unustatud. ja kui me võtame vastu otsuseid, siis on igal parlamendil võimalik äh, otsustele oma veto peale panna. me peaksime mõtlema, kas tuleks